Buenas tardes. Empezamos la reunión. I will speak in Spanish. tervist, ütleb esimees. alustame tänase koosolekuga ja juhatan selle sisse hispaania keeles, ütleb kõneleja. Äh, päevakorra kohta kõigepealt, äh, kui ei ole kellelgi midagi rohkem siin kommenteerida või lisaks öelda, siis äh, kõigepealt kinnitame päevakorra ja siis koosolekute protokollide kinnitamine käesoleva aasta aprillist ja maist. nüüd läheme äh, Eh, esimese sisulise päevakorrapunkti juurde. tegemist on raportiga komisjoni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta Türgi aruande kohta. teist korda on tegemist praegu võimalusega meil vaadata üle see eduaruanne. Türgil on eh, rasked ajad selja taga. Eh, juulis eelmisel aastal riigipöörekatse, siis edasi referendum aprillis, mis puudutas Türgi põhiseadust, selle suhtes avaldas muret ka Veneetsia komisjon parlamentaarne assamblee eh, ka Euroopa Nõukogust võttis vastu resolutsiooni selleks, et hakata seirama Türgit ja tema edu. Eh, praegusel hetkel on tegemist endiselt eriolukorraga Türgis ning seda ei ole veel kehtetuks kaot-, eh, kuulutatud, seda olukorda. eelmisel kuul Euroopa Parlamendi president härra Antonio Tajani ning ka Jean-Claude Juncker ja Donald Tusk osalesid kohtumisega härra Erdoganiga ma usun ka, et Ahveti raport võib nüüd anda vajaliku sisendi, mis puudutab Euroopa Liidu-Türgi suhteid. tuletan teile meelde, et delegatsiooni visiit on plaanis ka Ankarasse meie enda komisjoni poolt, aga praegu ei ole teada veel, mis kuupäeval täpselt. enne kui annan raportöör Kati Piirile sõna, tahan ma öelda, et äh, raporti hääletus toimub homme kell üheksa ja nüüd proua Piiri, teil on kohe sõna suur tänu, ütleb Kati Piiri. tahaksin kõigepealt kasutada võimalust tänada kõiki variraportööre, sekretäriaati ja loomulikult ka meie fraktsiooni eh, kaastöötajaid ja meie isiklikke assistente, kes mitte iga päev ei kuluta tunde, vaid igal eh, aastal ja kuul lausa päevi ja päevi selleks, et selliste raportite kallal tööd teha ja kui me vaatame üksikuid fraktsioone meie kojas, siis on meil muidugi Türgi osas eh, suur erinevus arvamustes, aga ma loodan vähemalt, et see ei tähenda, et me käituksime nagu nõukogu ja ei tuleks välja tugeva signaaliga. tänasel päeval võib öelda, et kuigi meil on Türgi suhtes väga palju eriarvamusi, näib, et enamus fraktsioone saab toetada seda, mida me oleme otsustanud ühtselt, kakskümmend viis kompromissettepanekut üle kolmesaja seitsmekümne muudatusettepaneku algselt ja meie joon, ühtne joon on selge, selge selles osas, et meie hinnang, ühtne hinnang on see, et eh, mis puudutab põhiseaduse muudatust ja selle referendumit, eh, siis see kõik ei ole kooskõlas Kopenhaageni kriteeriumitega. ning seetõttu meie parlament kutsub üles nii liikmesriike kui komisjoni. kui see konstitutsiooniliste muudatuste pakett võetakse vastu ja rakendatakse, peaks formaalselt liitumisläbirääkimised Türgiga peatama ja siin oleme me ühe, üks kolmest äh, institutsioonist Euroopa Liidus, kellel on vägagi selge strateegia ja väga selge hoiak Türgi suhtes. meie usume kõik kokku, et mitte arvamust avaldades või ainult oma üksiku arvamuse juurde jäädes ei jõua me mitte kusagile. ja seetõttu on väga hea meel, et äh, no äh, novembris kolmekümne seitsme liikme erisusega küll meie koda toetas seda, et jätkatakse läbirääkimisi, saadame ühtselt selge signaali ja käesoleval nädalal, kui meie äh, liidrid tulevad taas kokku, riigijuhid, on meie äh, vastus parlamendile väga ühtne. oleme pidanud siin mitmeid debatte, äh, mis puudutab Türgi olukorda, ma ei hakka seda kõike uuesti üle käima, aga ma kujutan ette, et oleme nõus selle hinnanguga, et asjad ei lähe paremaks, hoopis vastu oksa. nägime äh, kus eh, ÜRO kohtunik eh, eh, vangistust veel pikendati. opositsiooniparteide esindajaid on vangistatud samuti ja sel ajal, kui me praegu räägime siin, on oluline nii Ankarast kuni Istanbulini lasta kajada sellele, et meie loome õiglust ja oluline on saata Türgi elanikele see signaal, et oleme alati nende inimeste poole peal, kes demokraatia nimel võitlevad. minu poolt praegu kõik, kui on küsimusi äh, loomulikult enne homset hääletamist, siis hea meelega neile vastan. aga tahan öelda siinkohal, et väga hea meel on mul selle üle, et kolmandat aastat järjest on variraportöörid mänginud väga konstruktiivset rolli Äh, meie tänase tulemuseni jõudmisel ja seetõttu loodan ma, et homme on ka selle raporti toetajate hulgas väga suur enamus meie kojas, aitäh! suur tänu! nüüd saavad variraportorid sõna äh, proua Mannesku esimesena, palun! suur tänu! räägin äh, proua Sommeri nimel ja ütlen kõigepealt, et suurepärane olnud koostööd raportööriga eelmisel aastal saime me resolutsioonis väga head tulemused, aga paraku on mõned äh, kontseptuaalsed tingimused muutunud, riigipöördekatse ja sealt edasi põhiseaduse muutmise ettepanekut. neli äh, läbirääkimiste vooru aga oli ja neli kompromissettepanekut samuti ning põhiseaduse muudatuse referendum, Kopenhaageni kriteeriumitele vastamine, sealt edasi ka eh, meediavabaduse, väljendusvabaduse ja usuvabaduste õõnestamine on olnud väga tõsiseks murepunktiks. oleme mm, rääkinud ka siin läbirääkimiste peatamisest formaalselt äh, seda peaks tegema siis, kui põhiseaduse muudatuse pakett võetakse vastu ja rakendatakse muudetamata kujul, sellepärast et see ei ole Veneetsia komisjoni hinnangul Kopenhaageni kriteeriumitega vastavuses. peame rääkima ühel häälel siin ning muut-, mõistma hukka ka presidendi diktaatorlikud äh, ambitsioonid ja käitumised. teiseks, IPA äh, ette nähtud vahendid ehk äh, liitumiseelne abi. küsimus on, mikspärast me peame edasi andma toetust eh, Türgile. enne kui me saame rahatoetuse läbi lõigata, on vaja peatada formaalselt eh, läbirääkimised. seda teeme siis, kui on vajalik. lõpuks on vaja selgeks teha ka, et see raha, mis on nüüd lubatud Türgile, tuleb otse Türgi vabakonnale suunata, just eriti ka pagulastele. eriti oluline on see, et me nimetame ka ära mitmed eh, solvangud ja retoorika, mida kasutati enne referendumit. näiteks äh, Türgi poole pealt öeldi, et Euroopa kodanikud on natsid. Küprose küsimus on igal aastal äh, päevakorral ja arutatakse seda ikka, eelmise aasta raportis oli see ka kirjas, aga samas tunnustame me seda, äh, neid edusamme, mida viimastel kuudel on läbirääkimistel tehtud. kokkuvõttes olid head läbirääkimised, saime kokku leppida heas tekstis ja heades kompromissides ning loodetavasti homme hääletamisel saame enamuse ka nende taha, suur tänu! suur tänu ja järgnevalt palun Bas Peller. suur tänu teile, esimees. proua Piri, mõtlen praegu sellele kohtumisele tagasi mis meil oli, kui arutasime muudatusettepanekuid. kuulasin ära kõik äh, ratsionaalsed argumendid, mida esitati ja mul on väga hea meel, kui oleme saanud teha koostööd koos ning hea on ka siis, et me saame edasi liikuda äh, kokkulepete osas äh, ning minna selle progressiga edasi läbirääkimised, mis puudutavad kompromissidele jõudmisele, oli väga oluline, oluline hetk ning väga hea meel oli, et me saime ECR kolleegidega kompromissid kokku leppida ja suurepärane on minu arust see, et me saame resolutsiooniga edasi minna. kui me nüüd vaatame seda olukorda referendumiga ja vaatame seda väljaspoolt, siis ärgem unustagem, et meil on vaja mõistlikku ja vastutustundlikku poliitikat Türgi suunal ja peame vaatama ka asju teise nurga alt, presidendivalimiste rakursi alt ja samuti peame käituma Türgi inimeste huvides. mõelgem ka nende inimeste peale, kes praegusel hetkel on äh, Saksamaal ja nendega käitutakse halvasti. Nad äh, peavad koju minema tagasi küll, aga tagasi minema demokraatlikku riiki ja Euroopa peab sellisest äh, kindlasti äh, poliitikast kinni pidama. järgnevalt kolleeg Vautmans, palun, ütleb esimees. jaa, tõesti, ma jooksin äh, saali, loodetavasti on minu jutt endiselt arusaadav, sellepärast et oluline on see kindlasti rääkida, mis Türgist edasi saab oluline on leppida kokku siin võtmeküsimustes, mis ühest küljest kutsub üles jälgima meie eelmise aasta resolutsiooni, äh, millele me tahtsime juba eelmisel aastal ka viidata, kuna äh, inimõigusi ja põhiõigusi on riivatud äh, Türgis. pärast seda, eriti kui me räägime vastikust riigipöördekatsest, mis küll ei õnnestunud, aga mis tõi endaga kaasa väga olulised järelmid siis äh, muidugi põhiseadusreformi pakett, mis on oluline äh, ja meie ütlesime ka oma äh, raportis, ütleb proua Šake, et automaatselt ei saa me peatada Äh, kõnelusi, aga samas ei saa me kõnelusi jätkata ka selles olukorras, kus äh, juba formaalselt Türgi ei vasta Kopenhaageni kriteeriumitele. see ongi meie äh, tehtud töö tuumaks. hea meelega räägin meie muredest pikemalt, näiteks sellest, kuidas ei peeta kinni ei meediavabadusest, ei põhiõigustest, ei nendest inimestest, kes kuuluvad vähevuste hulka või kes elavad teistsugust elu võib-olla mm, ühiskonna enamusega võrreldes. aga meie oma kojas ja tähtsana oleme rõhutanud neid tuumpõhimõtteid tegelikult aastaid. mul on hea meel, et meil on see õnnestunud, on õnnestunud ka just parteideüleselt meie majas sellise väga tundliku teema puhul. aga eh, paneb muretsema mind see, et Euroopa Komisjon ja ka nõukogu mõlemad on olnud vaiki ja selles eh, taustas on veelgi olulisem, et meie Euroopa rahvaste eh, esindajana oleksime siin selgesõnalised ja ütleksime, et kõikidel äh, nendel olulistel sündmustel, mis Türgis on aset leidnud, äh, neil on ka omad järelmised. Äh, lõpetuseks puudutaksin teemat, mis on tihti üles kerkinud siis, kui oleme rääkinud Euroopa Liidu-Türgi suhetest meie käesoleva raporti puhul mina ise, äh, minu fraktsiooni liikmed ega ka meie koja inimesed ei taha, et meie raport oleks löögiks näkku nendele inimestele Türgis, kes muret tunnevad samuti selle üle, kuhu nende riik suundub. aga kui meie Euroopas oma põhimõtetest kinni ei pea ja ei mõtle selle peale, mille, kuidas muutab meie otsus neid inimesi, kes äh, tahaksid elada väärikat elu Türgis ja kes tahaksid, et äh, võimude lahusus ja äh, kontrolli põhimõtted töötaksid hästi. Need inimesed, kes sooviksid aru saada, mida me siin arutame ja kes türgi keeles seda raportit loevad, saaksid aru, et tegemist on väga polariseeriva teemaga. me saame aru, et inimesi, professoreid, akadeemikuid on vangistatud, vabakonnaorganisatsioonid on väga mures oma riigi tuleviku pärast, aga meile tegelikult ei jäeta väga palju teisi valikuvariante, kui selgesõnaliselt selgeks teha, mille eest seisab Euroopa Liit ja käituda siis ka vastavalt. suur tänu, Hadži Georgiu, palun järgnevalt. Grenadin Kadibiri γιατί... kõigepealt tahaksin tänada Kati Pirit kogu südamest. kolm aastat on ta juba töötanud äh, väga koostöövalmilt, on teinud koostööd äh, otseselt, ausalt äh, kõikide teiste variraportööridega. me oleme jõudnud tekstini, mis liigub õiges suunas Küprose küsimus on see, mis on minu südamel, see ei üllata teid. läbirääkimised algavad uuesti Genfis kahekümne üheksandal juunil. ja see on seda asjakohasem teema. oleme siin Euroopa Parlamendis ja me tahame, et ka meie sõnum jõuaks nõukogule ja komisjonile ja taaskord või vähemalt või, või, või seda korda vähemalt, on Genfis mängus Küpros, Küprose tulevik. ja Türgi-küproslaste tulevik. loomulikult me tahame, et jõutaks lahenduseni, aga praegu ei äh, ole pingutused olnud ülesande kõrgusel Türgi saadab sõnumeid, et Türgi teema ei puuduta Euroopa Liitu üldsegi. ja, ja et see ei kuuluks isegi ÜRO tegevusvaldkonda. sellised avaldused Türgi poolt ei aita kaasa lahenduse leidmisele. ka teised aga teised äh, Türgi poliitikud on samas öelnud, et nad soovivad Türgi äh, Küprose küsimusele lahendust. ja järgnevate päevade jooksul tuleb äh, saata omalt poolt sõnum ning avaldada survet ka Türgi osapoolele, et Küprose küsimus vajab lahendust. ja miks peaks äh, Türgile survet avaldama, küsiti võib-olla, Türgi on okupeeriv jõud ning äh, seetõttu peamiseks äh, probleemiks, peamiseks takistuseks lahenduse leidmisele. loomulikult lahendada tuleb ka Türgi, Küprose Kreeka ning Küprose Türgi elanikkonna vahelised lahkhelid, aga see on teisejärguline tek-, tekst läheb äh, õiges suunas, nagu ma ütlesin, on siiski veel mõningaid mureküsimusi, nagu näiteks äh, see mõte, et tollikokkulepet äh, Euroopa Liidu ja Türgi vahel tuleks uuendada, ma ei saa aru, kuidas me saaksime seda tolliliitu uuendada, kui Türgi praegusel hetkel ei pea tolliliidu äh, kokkuleppest kinni ega rakenda seda. ja teiseks viisa küsimus ja Küprose kodanike puhul äh, seda ei keht-, äh, kehtestata ning ähm, suur tänu, proua Piiri, et olete andnud endast parima, et ähm, järgmised lahend, järgmised arutelud ka Küprose teemal ja oleksid viimased ning tooksid kaasa püsiva lahenduse, aitäh! Thank you very much! sõna saab härra Puhner, palun. suur tänu, suur aitäh, raportöör, ka teile äh, tehtud töö eest. meie variraportöör, kelle nimel ma täna räägin, on äh, rahul kompromissiga number viis, mis puudutab äh, liitumisläbirääkimiste peatamise küsimust. juhul, kui uus eh, põhiseadus rakendub ilma igasuguste muudatusteta. küll aga oleme me mures selle pärast, kuidas kirjeldatakse praegust olukorda Türgis, see ei vasta tegelikule inimõiguste allakäigule riigis. Va-, Güleni eh, liikumist kasutatakse praegu valitsuse poolt eh, taustana selleks, et et äh, sadu ja sadu inimesi pidevalt vahistada ja vangikongi heita, see on ähm, murettekitav. mõned minutid tagasi saime teateid uue äh, arreteerimise kohta, kus kurdi regioonis äh, on peetud kinni inimesi ja paljud inimesed on vahistatud ka sellepärast, et kui olime missioonil selles kandis, siis pärast meiega rääkimist nad vahistati. ning samuti äh, on dramaatilised äh, võimalikud sammud sellest, et Türgi läheb aina lähemale kodusõjale. me ei ole ka äh, tolliliidu poolt. aitäh! igaüks palun võtke väga lühidalt sõna minuti jooksul, sellepärast et edasi on Ladina-Ameerika teemad ja kell neli tulevad külalised, nii et palun, äh, härra Kristofu, hästi lühidalt tehke, olge hea. suur tänu. Äh, Türgi ei pea ühtegi meie põhi, mõnest meie põhiväärtusest äh, kinni. kõige hullem on see, et Türgi ei austa teisi väärtusi Euroopa Liidu liikmesriikides. nagu te teate, Kreeka, Küprose püsi-, Küprose küsimus äh, ja Ankara protokoll, äh, selle mitterakendamine on lausa solvav Euroopa Liidule, ka tolliliit, äh, liit, see ei ole leidnud rakendamist. ja kus siis on see solidaarsus teiste liikmesriikidega ja teiste liikmesriikide solidaarsus Küprosega? meie president annab endast parima selleks, et jõuda kokkuleppele, aga ka Euroopa Liit peab äh, endale selgeks tegema, et äh, mingisugune lahendus ei ole võimalik, kui Türgi endiselt, endiselt nõuab, et ähm, et Türgi oleks äh, mõjujõud ka Küprose saarel ning tagaks ka julgeoleku Küprose saarel, seda peab tegema ikka Euroopa Liit.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 Türgiga uut elu sisse puhuda, aga miks? miks ja kust tuleb üldse see öö, äh, taotlus, kui jätta kõrvale mõningate liikmesriikide võib-olla majanduslikud huvid äh, või mõningate Türgi ettevõtete majanduslikud huvid? milline on siis see sõnum, mille kavatseme Türgile saata? see on nagu mingi igapäevane mäng, mida mängib Erdogan ja kes äh, iga päev esitab aina uusi nõudmisi ma arvan, et äh, komisjon ei peaks äh, seda uut kokkulepet, seda kokkulepet uuendama. Well, thank, uh, suur tänu, ütleb Anna Komes, ka mina tahaksin tänada Kati Piret ja kõiki teisi, kes on äh, panustanud sellesse raportisse. minu arust on väga tähtis, et parlament annaks just väga tugeva sõnumi. ja see sõnum ei ole mitte ainult härra Erdoganile, vaid tegelikult hoopis Türgi inimestele kellega meie oleme täna siin solidaarsed. Nemad vajavad meie solidaarsust ja see solidaarsus tähendab ka tugevat kriitikat, mis tähendab äh, selle Ertogani äh, säärast, see tegevuse hukkamõistmist mitte ainult äh, püüded äh, kõigil suu kinni toppida, äh, mitte rääkides siin üldse sellest tapmisest ja piinamisest. piinamine ja tapmine tegelikult toimub ka kinnipidamiskeskusest, mida praegu üldse valitsus ei tunnustagi kuidagi. eelmisel nädalal andis härra Erdogan Portugali telekanalile intervjuu, kus, kuid teda süüdistati selles, et ta kasutab kurjasti ära riigipöördekatset selleks, et oma vastaseid alla suruda. tema ütles aga, et see on terroristlik propaganda, millest me laseme ennast eksistada, eksitada ja seda ei tohiks kindlasti olla. kolleeg Epiti Teius, palun. Eh, suur tänu, lugupeetud juhataja. Euroopa Liidu ning Türgi suhted ulatuvad juba kaugesse minevikku, aastakümnete taha. ja suhted on olnud pingelised ja mingisugust paranemist pole näha. Türgi ei taha mitte mingil juhul teha seda, millel ta on sõrgu vastu ajanud kogu aeg, aga ometi meie üritame teda äh, meelitada me püüame pead liiva alla peita ning äh, loodame, et äh, Türgi muudab oma käitumist, ei ähvarda enam Kreekat, ei ähvarda enam Küprost, aga paraku ei, nii see ei ole meil oleks vaja realistlikku poliitikat Türgi suunal ja selline poliitika oleks range, me ei peaks pakkuma mingisuguseid rahastamisvahendeid Türgisid, kui me Türgile, sest et muidu ei ole edu oodata. lugupeetud esimees, ütleb härra Mavriditis ähm vaatame seda raportit äh, koos äh, eelmiste raportitega sel samal teemal ja raportöör on olnud päris raskes olukorras, tuleb tunnistada. see tekst on reaalsusega, reaalsusest tingitud, aga ma siiski küsiksin, et millest on tingitud see muutus relvamuutuse, äh, relvaembargo küsimuses ja natukene pettumust tekitav on ka Küprose küsimuse käsitlus, meil on ju ka Euroopa Liidul oma kohustused ning austada tuleks õigusriiki ning Euroopa Liidu õigus, õigusriigi põhimõttest lähtuda. tolliliit Küprose majanduspiirkonna ähvardamine ja väärtuste mitteaustamine mm.. palun tehke hästi lühidalt, ütleb esimees. tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest ja tegemist on olnud raske tööga, mis on aastaid ja aastaid kestnud siin parlamendis ning loomulikult on olnud väga palju inimesi, kes selle kallal on tööd teinud siin on väga selge sõnum Türgile ja Türgi valitsusele. Need inimesed äh, siis äh, peaksid saama väga hästi aru, et äh, tavapärane lävimine ehk siis business as usual Euroopa Liidu institutsioonide ja Türgi vahel peab lõppema. sellepärast, et praegu Äh, on see polariseerimine ühiskonnas läinud liiga kaugele, me ei saa olla sellega päri. aga edasi tuleb loomulikult meil mõelda selle peale, et äh, kui kaugele on meil võimalik minna edasi äh, poliitilise dialoogiga. arutelud peavad olema loomulikult ka loogilises järjestuses meie dialoogi osadega ja me peame seda kindlasti jätkama järgnevalt äh, härra Rokovski, palun äh, saate sõna. suur tänu teile. Äh, veel kord tunnustame me raportööri ja variraportööride jõupingutusi, et Euroopa Liidu ja Türgi suhted on võetud kokku siin niimoodi, nagu seda on tehtud, mitmed muudatusettepanekud äh, ka seda vormi väljendavad, mis raportile tehtud on. me oleme nõus mitmete murepunktidega, mis siin raportis on välja toodud, oleme neid ka väljendanud mitmel puhul, eriti mis puudutab äh, õigusriigi põhimõtteid ja väljendusvabadust, äh, kohtusüsteemi sõltumatust ning põhiõigusi meile muidugi valmistab muret ka seda, et kõnevabadus teeb vähikäiku, väga palju on akadeemikuid äh, ja inimõiguslasi trellide taha pandud ning Dana äh, Kirich, kes on äh, Amnesty International Turkey juht, on näiteks vahistatud. ning ka Türgi kohtunikud. ja loomulikult ka on teisi parlamendiliikmeid arreteeritud ning ka terrorivastast õigusandlust on täiesti meelevaldselt tõlgendatud ja rakendatud kuigi teie raporti eelnõu on nõus sellega, mida komisjon ka oma laienemisraportis ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta hinnangus Türgile äh, kannab, siis Türgi on sellegipoolest üks meie kõige tähtsamaid ja meie kõige lähedasemaid partnereid. me tahame, et äh, Türgi liiguks Euroopa Liidu suunas ja mitte sellest eemale ja sellepärast peame olema pühendunud äh, nende õigel kursil hoidmisele. seda on ka president Juncker ja Tusk öelnud äh, mai lõpus toimunud kohtumisel, nii nagu te juba seda ennem ka väljendasite. mitmed kõrgetasemelised äh, kohtumised on järgmisteks kuudeks ette nähtud äh, või tuleb endiselt need veel päevakava panna? kindlasti tuleb energia, transpordi, majanduse ja poliitilise dialoogi kallal vaeva näha meil edasi samuti rändeküsimuses, seal Äh, eriti just äh, Türgi pagulastele ette nähtud äh, summad, mis on pagulaspakti raames Türgile ette nähtud. sealt edasi tolliliidu uuendamise mandaat on olemas ja jätkub ka nõukogus ja kokkuvõttes tahaksin veel kord rõhutada, et meie töö ja panustamine jätkub aga see tähendab ka, et me peame väga lähedalt jälgima, millised on olnud arengud Türgis ning ka seda, kuidas on muudatusettepanekuid põhiseaduses rakendatud. suur tänu, kolleeg Popovski, ütleb äh, esimees ja suur aitäh teile kõigile, et äh, olete arusaajad ja rääkisite niivõrd lühidalt. homme hääletame selle raporti üle ning äh, juulis siis täiskogul samuti suur tänu teile, esimees, tahaksin võtta veel kord sõna, ütleb raportöör proua Piiri, mõned küsimused esitati kolleegide poolt ja tahaksin kiiresti vastata. näiteks, kui räägime siin tolliliidust, siis kokkulepe, millele meie jõudsime, on tegelikult seesama kokkulepe, millele oleme juba jõudnud ka Ahveti komisjoniga, kui arutasime oma positsiooni tolliliidu äh, uuendamise osas. see jääb muutumatuks me teame, et Küpros on asjaga tegevuses, Küprose valitsus ei ole nõus nende positsioonidega, kuue ja rohelised samuti mitte, aga äh, suur enamus siin hääletas juba selle teemal ja me ei hakka siin kindlasti välisasjade komisjoni positsiooni muutma. ma usun tõsiselt, et kus meil endiselt on äh, võimalus midagi muuta Türgi küsimuses, siis see on läbi majanduse. see on ainukene hoop, mis meie kätes praegu on tolliliidu avamine, läbirääkimised vähemalt sel teemal tuleb algatada ja selge on, et äh, neid on võimalik ainult sulgeda siis läbirääkimisi, kui on äh, meile selgeks saanud, et äh, Türgi rakendab oma kohustusi kõiki kahekümne kaheksa liikmelisriigi suhtes samasuguselt olen nõus kolleeg Hadžitšotšuga, et tõesti, edulugusid on meil vaja siinsamas parlamendis ka ja me loodame seda, et need läbirääkimised, mis on praegu raskes faasis, aga leiavad aset meie kuu lõpus, käesoleva kuu lõpus, jõuavad eduka lõpuni. kõik parameetrid, mis Küprose Vabariigi jaoks on tähtsad, on äh, ka kirjas raportis. me oleme endiselt läbirääkimistel ja me ei näita näpuga kellegi suunas, vaid me tahame hoopis julgustada seda protsessi ja me ei ole siin äh, ühtegi teksti kaasanud, mis juba ei olnud meil olemas äh, eelmisel aastal. mis puudutab äh, rohelistest kolleege, siis tõesti mind üllatab tegelikult see, et teie retoorika on selline, nagu ta on, sest äh, kolleeg Valeroga läbirääkimistel oleme me jõudnud väga headele mm, järeldustele. Mm, me ei kasuta inimõiguste küsimuses pehmet äh, Äh, retoorikat, äh, mis puudutab ka näiteks äh, teisi asju, ajakirjanikud, vahistamised, mis on meelevaldsed ja olukord ka kagu osas riigis ning vanglates on väga tõsine, aga miks me seda ei nimeta kodusõjaks, on sellepärast, et enamik sellest parlamendist saab aru, et PKK näol on tegemist terroristliku organisatsiooniga ja kui me nimetame seda kodusõjaks, siis me ütleme, et see ei ole PKK-ga seo-, seotuna no,. me ei näe seda. kagu äh, osas, mis riigis toimub, on kohutav. Äh, väga palju inimesi on, kes on puudust kannatavad, me saame sellest aru, aga kui me kasutame sõna äh, kodusõda, siis sellel on väga tugev poliitiline konnotatsioon ja meie siin parlamendis kõik seda ei jaga mis puudutab äh, nüüd muudatusettepanekuid, siis äh, meil on olnud äh, suured ja pikad arutelud selles osas, et meie parlament ei ole kohtupidajaks ja meil ei ole mingisugust informatsiooni, kes oli või kes ei olnud selle riigipöörde taga. me oleme jõudnud kokkuleppele ning ütleme, et me endiselt ootame neid tõendeid, mis puudutab selle riigipöörde katse elluviijaid ja parlament peaks olema sama meelt. suur aitäh ka komisjoni esindaja kommentaaride eest, loomulikult meie siin parlamendis tahame, et Türgi liiguks Euroopa Liidule lähemale, me kindlasti ei taha neid eemale peletada, aga me arvame, et teatud tegevustele peavad järgnema teatud järelmeid ja me loomulikult võitleme siin ka oma usaldusväärsuse eest. ma arvan, et eh, eelmise aasta raamistik on selge, kui inimõigusi rikutakse ja oluliselt ja asjad ei ole Kopenhaageni kriteeriumitega eh, kooskõlas, siis siin peaksid ka järgnema järelmid. suur tänu, ütleb esimees loomulikult on selge, et äh, ka raportoril peab olema äh, võimalus sõna saada. nüüd läheme kohe järgmise päevakorrapunkti juurde edasi, mis on algatusraport ja puudutab Euroopa Liidu poliitilisi suhteid äh, Ladina-Ameerika riikidega. sotsiaaldemokraat Javier Lopez on siin raportööriks, muudatusi on tehtud, ettepanekuid on üle kahesaja ja raportöör on juba omad esimesed arutelud Mm, ja esimesed kakskümmend seitse muudatusettepanekut läbi rääkinud. härra Lopes, teil on sõna, palun. La verdad es que yo, por favor, salgan en silencio, perdón, señor López. Silencio! palun lahkuge üsna äh, saalist vaiksemalt. aitäh, esimees. ja meil on toimunud arvamuste vahetus projekti üle ja ma tahan vaid lisada lühikesi kommentaare nende viieteistkümne, viiekümne muudatusettepaneku kohta mitmed vareraportöörid ja liikmed on neid esitanud. muudatusettepanekud üleüldiselt äh, parandavad ja täiendavad seda raportit. Äh, raportööri huvi on muidugi jõuda konsensusele. samal ajal saame aru, et on riigiti oma eripärasid ja teatud aspektid on ka muudatusettepanekutes sellised, mida me tahaksime kompromissini jõuda, aga me oleme jõud-, nõus esimese sõnastuse kompromissiga, see on see, mida me tahame. filosoofia on selline, et see instrument, see raport, me tahame soodustada suhteid Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerikaga, värskendada neid rääkida selle asjakohasusest, mis puudutab üldist rahvusvahelist olukorda ja samal ajal tahame raportit, mis keskendub meie suhete instrumentidele, kuidas me parandame neid, mis keskendub ühisele agendale, ühistele väljakutsetele, mis meil on nii horisontaalselt kui sümmeetriliselt. me ei taha raportit mingisuguste uute kohustuse kohta, vaid selle kohta, kuidas parandada meie suhteid, kuidas käsikäes tulla toime globaalsete väljakutsetega, mis, millega rahvusvaheline kogukond on silmitsi. nagu öeldud, need äh, muudatusettepanekud on minu meelest väga positiivsed ja ma tahan lihtsalt rõhutada, et me tahame ajagraafikut nende suurte kokkulepete jaoks, mille üle läbirääkimised käivad, see on minu arvates midagi positiivset. me oleme, me räägime probleemidest selles piirkonnas, see on positiivne ja loomulikult me tahame läheneda sellele horisontaalselt, nagu ma ütlesin. kommenteeritakse teatud raskusi, mis on teatud riikidel, loomulikult oli läbirääkimisi lõunas, mida me tahaksime kasutada referentsina, aga me loodame, et eelseisvate nädalate jooksul suudame tõesti jõuda eh, laiapõhjalisele konsensusele selle raporti suhtes ja ma tõesti väga tänan variraportööre nende töö ja muudatusettepanekute eest. aitäh, härra Lopes ja härra Luis de Grandes järgmisena, kui ta valmis on. aitäh, esimees. mul on väga hea meel öelda, et raportööri suhtumine on väga väärikas. ta on olnud väga koostöövalmis, temaga töötamine on olnud kerge siin meil on olnud hea dialoog. Nende kompromisside puhul, millega me oleme töötanud, tunneme oma muudatusettepanekud kompromissides ära, selles mõttes, et millised on need väärtused, mida me tahtsime, et siin raportis välja tuleks. me jagame raportööri suhtumist. küsimus ei ole topeltnõuetes Need on sõbrad Ladina-Ameerikas, Kariibi mere eh, piirkonnas, me tahame suhteid. võib-olla me anname neile seal koha peal nõu, aga me kindlasti ei taha olla sellised üleolevad. aga me peame rääkima meie ühistest väärtustest. ja ma arvan, et see, millest me räägime, on biiregionaalsed suhted Euroopa ja kõik äh, vähem arenenud riikide vahel, me räägime demokraatiast, rahust, seaduste ülimuslikkusest, need on selged põhimõtted, mida me peame jagama. ja me peame ära märkima, et me jagame neid ühiseid väärtusi Ladina-Ameerika peab olema loomulikult prioriteetne selles mõttes, milline on tema strateegiline äh, positsioon meie välispoliitikas, me loomulikult tahame, et vabadused areneksid, sotsiaalõigused, jõupingutused, mida on viimastel aasta, viimasel aastakümnel teha, tehtud, selleks, et töötada välja avalik poliitika, mis on kaasav, äh, mis kaitseb haavatavaid äh, rühmi, majandusareng, loomulikult me jagame seda aga me ei taha näha, et asjad oleksid mustvalged. Need on asjad, mida me võime jagada selles kojas, seda tuleb samuti märkida. teadusuuringud ja innovatsioon on olulised keskkonnale, võid-, võitluses korruptsiooni ja narkokaubandusega. mis puudutab majandust, siis me tahame näha seda, et üld, huvi on kõigi huvi, investeeringud peavad olema atraktiivsed, tuleb võidelda äh, inflatsiooniga, valuutakursid peavad paranema, majandusolukord, need on tõsised väärtused ja me peame kõik väljendama neid, nii et see oluline regioon, meile sõbralik piirkond, panustaks oma ühiskonna jõukusesse minu arvates on see hästi kajastatud raportis. loomulikult ei ole see veel lõpuni viidud, aga me näeme seda dialoogina ja kompromissina ja põhimõtteliselt oleme rahul. loomulikult on asju, mille kallal veel töötada. aga lõpuks, selle koja mure siin on loomulikult Venezuela. loomulikult oleme me väga mures demokraatia, inimõiguste ja sotsiaalmajandusliku olukorra halvenemise pärast Venezuelast. on selge, et nad on pannud paika pannud äh, parlamendi autoriteedi, on vaja, et seal toimuksid vabad ja ausad valimised. see on väga suur suutäis, see on tähtis. ma olen näinud seda ka vestlustes, mis meil on toimunud. ma arvan, et Kuubaga me tegeleme, homne päev näitab seda. see on ka kõik, suur tänu ma arvan, et ma olen piisavalt tänanud raportööri. ja me oleme, hea meel, me näeme suure rõõmuga, et meie arvamusi on arvesse võetud. kuna meil on oluline külaline kell neli, annan teile vaid kaks minutit variraportöörile. Javieri töö on väga positiivne, tema suhtumine on sama hea kui tema töö ja me jõuame kokkulepeteni, aitäh! suur aitäh, Javier! ja nüüd on sõna minul. ja ma tahaksin õnnitleda Hevi Lopest, sest Hevi Lopes, sest ta on teinud väga hea töö, eh, püüdes arvestada kõigi arvamustega ja me oleme püüdnud nii, olla nii paindlikud kui võimalik. loomulikult peame püüdma jõuda tasakaaluni kõigi nende erinevate riikide puhul peame vaatama asju, mis võivad avaldada mõju lõplikule analüüsile. ja nüüd sõna härra Brokile. ei, härra Salafranca siis palun. suur tänu. loomulikult ma tänan raportööri tema konstruktiivse suhtumise eest. see on võimalus tegeleda bilateraalsete strateegiliste suhetega. ja mis puudutab minu muudatusettepanekuid, siis raportöör on olnud siin väga paindlik, me räägime strateegilistest Euroopa Liidu suhetest äh, riikidega, mis on äh, Mehhiko lahe ääres, meil on suhted ka Argentiinaga on oluline, et me rõhutame, kui kiireloomulised on need assotsiatsiooni äh, lepingud Tšiili ja Mercos, Mehhiko ja Mercosuri riikidega. on väga tähtis seda rõhutada. samal ajal ei ole mingit konsensust arengu suhtes. ma tahan tänada raportööri tema suhtumise eest, mis võimaldas leida konsensust. aitäh, et arvestas minu muudatusettepanekuid, raport tundub väga hea ja variraportöörina ütles minu fraktsioon, et meil on olemas raport, mida tõenäoliselt kogu parlament toetada saab. härra Miamon. härra Lopes on olnud väga avatud meelega, ta on vaadanud kõiki muudatusettepanekuid heatahtlikult, mitte ainult variraportööride omasid, vaid ka teiste omasid. mina esitasin mitu muudatusettepanekut ja minu meelest lõplik tekst on tõesti selline, mis näitab, et Euroopa Liit ja Ladina-Ameerika riigid peavad olema loomulikud liitlased, sest neil on ühised huvid, neil on ühised väärtused, nende inimlikud suhted on kõik sellised, mida me jagada saame. ja kui te räägite mina räägin oma muudatusettepanekutest, mida ma kõige paremini tunnen ja küsiksin härra Lopeesilt vaid seda, et ta või paluksin, et ta oleks nõus kustutama minu, minu ettepanekul punkti üks, neli, viis. keegi teine sõna ei soovi, nii et härra Lopes, teil on rohkem aega, aitäh suur tänu, ma tahaksin tänada oma kolleege nende kommentaaride eest, nii nende eest, mis ütlesid välja variraportöörid kui ka huvi- äh,, asjast huvitatud äh, parlamendiliikmed ning äh, rõhutada äh,, kes rõhutasid seda konstruktiivset dialoogi, mis meil on olnud viimastel aastatel. tahan rõhutada paari asja, nagu Restogan ütles. mida see raport saavutada tahab, on näidata, millised on meie ühised väärtused ja milline on meie ühine agenda. rahvusvahelise olukorra kontekstis tuleb töötada koos ja lõpuks rääkida ka instrumentidest, mis nende suhete parandamist võimaldab. ja nagu ma just nüüd kuulsin, Ladina-Ameerika ja Euroopa Liit on head sõbrad on aga vaja olla rohkem liitlased rahvusvahelisel areenil ja need on kaks erinevat asja. seda püüavad muudatusettepanekud ka saavutada. ja me tahame tugevdada meie kaitsealast äh, multilateralismi, me tahame kaasavat kasvu, me tahame äh, kaitsta seaduse ülemuslikkust, demokraatiat, inimõigusi ja see rahvusvaheline agenda, see on see, mida meie jagame see nõuab jõulist häält, stabiilseid liitlasi suurtes mitmepoolsetes rahvusvahelistes eh, organisatsioonides nagu ÜRO eh,, G20, kaitsta avatud ühiskonda, mida kaitseb Euroopa. seda me ilmtingimata ei näe. meie vanade liitlaste puhul, kuid Ladina-Ameerikas peame liikuma nendega käsikäes, et nad suudaksid seda teha. üks kõige olulisemaid faktoreid on majanduskasvu kaitsmine, meie institutsioonide kvaliteet, institutsiooniline stabiilsus, hea majandusjuhtimine, need on muidugi väga erinevad kui Euroopas. Äh, väljakutse on nagu olemas nii neil kui meil. see, mis puudutab julgeolekut, see on üks aspekte, mis on olemas mis on päevakorras nii Ladina-Ameerikas kui Euroopa Liidus ja ma tahaksin tänada ka äh, härra Salafrancat oma, tema panuse eest, ma tahan tänada tema teadmiste eest, selle piirkonna kohta, eelneva töö eest, mida ta on teinud siin parlamendis, raportis, mis on üsna sarnane, mida me püüame teha, on muuta asju paremaks muidugi on mõned äh, muudatused ja küsimused, mis on ideoloogilisemad, konkreetsemad. loomulikult püüame jõuda nii laiapõhise konsensuseni kui võimalik. me tahame öö, saada enamus, arvestades parlamendi eelmiseid seisukohti, aga kui me keskendume oma kahepoolsetele suhetele ja sellele, kuidas Euroopa Parlament selle kallal töötada tahab on asju, mida kaaluda on keeruline. meie konkreetsed küsimused on aga sellised, et me tahame siin jõuda tasakaaluni. parlament loomulikult on viidanud, eriti minevikus, Venezuela, Kuuba puhul. Kuuba kavatseb seda teha paari tunni või paari päevaga. ma loodan, et meie koostöö jätkub nagu siiamaani. aitäh, härra Batista, teie töö eest. loomulikult olete püüdnud seda teksti rikastada ma väga loodan, et me jõuame laiapõhjalise konsensuseni. see võimud, võimaldab edendada Euroopa institutsioonide imidžit äh, rahvusvahelisel areenil. aitäh, härra Lopes! hääletus siin komisjonis tundub, toimub üheteistkümnendal juulil ja täiskogu septembril peale puhkuseid. nii palju sellest punktist ja nüüd ootame ära Bosnia-Hertsegoviina ministrit Vamos a, a continuar con la, con la sesión y con el siguiente punto. me jätkame nüüd oma koosolekuga. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. tervitan meie komisjonis täna härra Deniss Sviditšit, kes on Bosnia ja Hertsegoviina ministrite nõukogu esimees ja temaga on kaasas ka suursaadik proua Lidia Topšik ja integratsiooniminister härra Tilberoviks ja tervitaksin siin ka Euroopa Parlamendi koosolekul osalevaid liikmeid. veel ähm, napp kuu on jäänud äh, transpordi kokkuleppe saavutamiseni Lääne-Balkanil, ähm, nii et äh, palun annan kohe sõna teile. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad ja meil on suur au olla siin täna teie komisjoni ees ning rääkida sellest, milline on olukord Bosnia-Hertsegoviinas ning kuidas läheb koostööga Euroopa Liiduga. koostöö Euroopa Liiduga eh, on meie riigi jaoks tähtis, nii nagu ka Euroopa Liidu liikmelisus. minu juhitav valitsus on pühendunud oma tööle ning äh, on valmis võtma kõiki vajalikke meetmeid, äh, mis tagavad Euroopa Liiduga liikumise. see aitab kaasa meie riigi kaasajastamisele, demokratiseerimisele ning äh, meie oleme omalt poolt valmis reforme kiirendama selleks, et teenida kõigi Bosnia Hertsegoviina kodanike huve, sõltumata nende rahvusest. ja tõesti kahe tuhande kuueteistkümnendas a-, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eduaruandes on meie pingutusi tunnustatud ja suur tänu Euroopa Liidu institutsioonidele, iseäranis Euroopa Parlamendile, kes on meid toetanud Euroopa suunal ja Euroopa Parlament ja Euroopa institutsioonid on toetanud kõiki meie piirkonna riike, mitte ainult Bosnia-Hertsegoviinat. ja tõesti, ka eelmisel nädalal tõdesime, et ähm, meie soov on ikkagi Euroopa Liiduga liituda ning ähm, viimasel ja, ja ka volinik Haan on teinud äh, sellekohase avalduse, nii nagu ka tehti äh, Välisasjade Nõukogu kohtumisel selle aasta märtsikuus see protsess, integratsiooniprotsess on olnud äh, äärmiselt edukas, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta veebruarikuus, ehk siis eelmise aasta veebruarikuus esitasime oma kandidatuuri üldasjade nõukogule. ning ähm, meie taotlusele oli vaja ka Euroopa Komisjoni äh, hinnangut see saabus ja lähtuvalt kõikidest näitajatest oli kahe tuhande kuueteistkümnes aasta Bosnia-Hertsegoviina jaoks kõige olulisem aasta, kui rääkida liikumisest Euroopa Liiduga liitumise suunas. me oleme motiveeritud ning oleme palju saavutanud vaid paari aasta jooksul meie praeguse valitsusega paari aastaga oleme saavutanud ähm, seda, mille saavutamiseks oleks võinud kuluda seitse aastat. kui me nüüd heidame pilgu tagasi minevikku, kahe tuhande kaheksandasse aastasse, siis äh, sel ajal ei olnud Bosnia-Hertsegoviina suhted ähm, teiste Lääne-Balkani riikidega, välja arvatud Horvaatia, eriti palju lubavad. meil on õnnestunud vahepealse aja jooksul pingeid leevendada ja seetõttu on kahe tuhande kuueteistkümnes aasta olnud nii murranguline aasta. see on olnud meie jaoks meie Euroopa aasta, meie tulevikupüüdluste aasta, ootame pikisilmi võimalust Euroopa Liiduga liituda ning äh, ministrite nõukogu jätkab äh, ka sel aastal oma tegevust sama töiselt, sama intensiivselt, sellepärast et äh, eks väljakutseid on meil veel endiselt nii poliitilisi kui ka halduslikke. oleme valmis kõik need väljakutsed seljatama, oleme ambitsioonikad ja me oleme valmis äh, oma ambitsioonide kõrgusel tegutsema, tahaksime eel-, järgmise aasta esimese veerandi jooksul ametlikult kandidaatriigi staatust kasu saada, oleme äh, saanud toetust ka oma naaberriikidelt. loomulikult äh, meil on vaja teha veel nii erialalist kui tehnilist ettevalmistustööd, et kõikidele nõuetele vastata ja pean tunnistama, et kõik koordineerimistöös osalevad organid on äh, nõuetega kursis, kõik äh, menetluslikud ning äh, halduslikud asjad on paigas selleks, et komisjoni küsimustikule vastata ja tõesti esimene etapp ongi juba leidnud ka positiivseid vastukajasid. ootame igasugust koostööd, kõik tasandid Bosnia-Hertsegoviinas on selle protsessi nimel tööd teinud. ja praegusel hetkel on meil umbes kakskümmend tuhat lehekülge vastuseid komisjoni poolt tõstatatud küsimustele. ja oleme moodustanud töörühmad koordineerimisraamistikus. töö on tehniline. ja tehnilist tööd on palju, kuid ähm, me suudame kõikidele küsimustele vastata ja vastata nendele küsimustele põhjalikult. see protsess äh, lõpptule-, selle protsessi lõpptulemuseks on umbes kakskümmend viis tuhat lehekülge ja nende lehekülgede ettevalmistamisel tuleb, selleks tuleb et piisavalt aega eraldada, seda tuleb teha põhjalikult ning ma pa-, järgneva paari kuu jooksul jõuame sellega ühele poole. meie jaoks on aga kõige olulisem äh, siiski mitte kiirus, mitte tempo, vaid äh, vastuste kvaliteet oleme seadnud selle suureks eesmärgiks endale, oleme küsimusi kätte saanud ning kavatseme neile põhjalikult vastata ning olla oma ülesannete kõrgusel. järgmise aasta esimeses osas loodetavasti antakse meile kandidaatriigi staatus. lugupeetud daamid ja härrad, Bosnia-Hertsegoviina on seadnud endale eesmärgi pidada kinni stabiliseerimis- ning koostööleppest. oleme korraldanud mitmeid kohtumisi sel teemal. üks sarnane kohtumine leidis aset eelmisel kuul Sara-, Sarajevas. ning äh, stabiliseerimis- ning assotsieerimis- töörühm teeb oma tööd Brüsselis järgmisel kuul pärast esimest äh, kohtumist Sarajevas kahe tuhande viieteistkümnendal aastal läks pisut aega raisku. meie parlamendi komisjon teeb oma tööd ning on ähm, omalt poolt teinud äh, ettepanekuid selle kohta, kuidas kokkuleppe parlamentaarset mõõdet äh, ellu jõustada. ja meie liikmete arvates see küsimus pärast kaheaastast tööd on jõudmas lõpule ning äh, see on väga tähtis teema meie jaoks. eeskirjad peavad olema sellised, et nad vastaksid meie vajadustele ja ministrite nõukogu on ähm, tervitanud komisjoni raportis toodud äh, prioriteete ning oleme ise juba oma õla sellele tööle alla pannud. oleme võtnud endale siduvad kohustused äh, erinevates äh, haldusvaldkondades ka Pitška piirkonnas. viime ellu reformipäevakava, äh, reformi tegevuskava, meil on sotsiaalmajanduslik äh, õiguslike reformide pakett ning äh, praegusel hetkel rakendatakse meie tegevuskava kolmekümne neljast ette pandud meetmest kaheksateist on äh, juba töös ja teiste kallal alustatakse tööd. reformi tegevuskava on äh, viiekümne viie protsendi ulatuses juba saavutatud ning tuletaksin teile meelde, et äh, meie töö on kestnud ainult kaks aastat, ainult kaks aastat. ja föderaaltasandil äh, on meil nelikümmend protsenti saavutuste määr ja Republika Srpska puhul äh, viiskümmend. ja tegevuskava ähm, puhul siis peetakse ajakavast igati kinni ning äh, üldiselt on rakendusmäär viiekümne protsendi ringis paari sõnaga räägiksin ka palkadest avalikus sektoris. me peame oma maksusüsteemi samuti parandama. ja palgamatase on tõesti kasvanud neli protsenti on sissetulekud valitsuses suuremad kui eelmisel aastal ja see protsess tõenäoliselt äh, jätkub. Moody's reitinguagentuuri hinnang on meile endiselt positiivne, kui me räägime valitsemissektoris. oleme tegelenud ka äh, ettevõtluse arendamisega viimase paari aasta jooksul, tulemused kõnelevad enda eest. skp oli kaks koma kaheksa protsenti eelmisel aastal aasta enne seda oli see kolm protsenti ning Maailmapanga hinnangul on äh, prognoositav skp äh, kolm koma kaks protsenti ning äh, neli protsenti järgmisel aastal. Bosnia ettevõtete konkurentsivõime samuti paraneb, meie eksport suureneb ning ähm, arenguindeks on kõrgem kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal suurenes meie eksport nelja protsendi võrra ning ähm, samuti olime tunnistajaks sellele, et samal ajal kui eksport, ekspordinäitajad kasvasid, defitsiit vähenes ning selle aasta tulemused on prognoositavalt viimase kahekümne aasta paremad, parimad rääkida võib isegi äh, ekspordi kolmeteistkümne protsendilisest kasvust. samuti lähtuvalt äh, kättesaadavatest andmetest äh, on kõige olulisem ekspordi sihtkoht Euroopa ja teine oluline valdkond on meie jaoks turism, ka turismi näitajad paranesid kõvasti võrreldes eelmise aastaga ning ka hotellis ööbimisi on kõvasti rohkem, kahekümne viie protsendi võrra rohkem kui eelmisel aastal. ka tööstusvaldkonnas on meie edusammud märgatavad, meie tööstussektori kvaliteet on kõikjal teada, meie mööblitööstus, meie autotööstus ja nii edasi. ministrite nõukogu on oma heakskiidu andnud reformide paketile kahe tuhande seitsmeteistkümnendast kahe tuhande üheksateistkümnenda aastani. tegemist on struktuuriliste reformide paketiga ning selle eesmärgiks on meie ettevõtetele anda suuremat konkurentsivõimet ning tagada makromajanduslik stabiilsus me oleme liidrid energiatootmises ning mitmetes tööstussektorites. see kajastub ka meie paljudes kvaliteetsetes eksporttoodetes. ja lõpetuseks. viimase kahekümne kuu jooksul oleme loonud üle kümne tuhande töökoha. see on oluline iseäranis meie nooremate põlvkondade jaoks loomulikult äh, teeme kõvasti tööd selleks, et äh, tööpuuduse määra vähendada, iseäranis noorte hulgas. ja see on makromajanduslikult meie jaoks tähtis eesmärk. tahame teha koostööd äh, oma piirkonna riikidega rohkem kui varem ja selleks, et seda teha, oleme koostanud koostööraamistiku mis hõlmab kuute Lääne-Balkani riiki. selle aasta märtsikuus Sarajevos oli mul au kohtuda mitmete äh, tähtsate inimestega, volinik Haan oli kohal, mitmed kõrgetasemelised äh, it esindajad Itaaliast ning äh, sellised kohtumised on äärmiselt olulised meie jaoks koostöö, iseäranis majanduskoostöö on igasuguse arengu alus ja majanduskoostöö on ka järgmise Balkani riikide kohtumise äh, teemaks. see leiab aset paari kuu pärast. veebruarikuus allkirjastasime transpordikokkuleppe. see on sümboolselt väga oluline samm kõik Balkani äh, liidrid osalesid selles protestis ning pärast Triesti kohtumist teeme koostööd oma Lääne-Balkani naabritega, et äh, Triestis kokku lepitud äh, projekte ellu rakendada. loodan, et järgmine Lääne-Balkani riikide kohtumine toob kaasa veelgi suurimaid ühispingutusi ning äh, tugevdab veelgi varem võetud meetmeid, et meil õnnestub äh, veel rohkem ühiseid projekte paika panna eelmisel aastal äh, Bosnia projekti kui sellist ei olnud, sellepärast et meie oma transpordiprojekti kallal tegime tol ajal veel tööd. nüüd on see töö tehtud, meie transpordi infrastruktuuri plaan on paigas ning äh, oleme seda koostades võtnud arvesse ka keskkonda. nii et äh, kõik igal juhul räägib kõneleb selle poolt, et me oleme igati rahastamist väärt. meie tunneme, et keskkonnapoliitika on tähtis valdkond, mis peaks kindlasti olema üks osa Euroopa akiist. transpordiühendused on, transpordi vallas tehtud töö on andnud äh, häid tulemusi transport, keskkond, kultuur, oleme teinud tööd kõikides nendes valdkondades ning loodame, et kõiki meie pingutusi võetakse arvesse, anname endast parima, teeme tööd nii hästi, kui suudame. ning äh, ma loodan, et äh, seda Triesti tippkohtumisel ka tunnustatakse. see on meie kodanike huvides. aga kui nüüd jätta kõrvale piirkondlik koostöö, siis ähm, oleme me ka oma piirkonna riikidega kahepoolseid sidemeid tugevdanud, oleme edendanud poliitilist piirkondlikku dialoogi ning äh, kandnud hoolt selle eest, et meil on äh, heanaaberlikud suhted. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kohtusime Serbia valitsusega ning allkirjastasime terve rea kahepoolseid kokkuleppeid käisime ka äh, Serbia valitsusel ja Montenegro valitsusel külas ning äh, kuuendal juulil toimub äh, meie ministrite nõukogu ning Horvaatia valitsuse ühisistung, see istung leiab aset Sarajevos. stabiliseerimiskoostöö kokkuleppe artikkel viisteist on meile tähtis, kavatseme sellest lähtuda ning äh, sellest vaimust lähtudes oleme ka Montenegro ning äh, Makedooniaga koostööd teinud äh, ning sellest annab tunnistust ka meie aprillikuus allkirjastatud kokkulepe. rääkides kahepoolsetest suhetest, siis üks oluline kahepoolsete suhete osa on lõplike piiride määratlemine teeme koostööd oma naaberriikidega, et äh, piiriületuspunktid saaksid tunnistatud Bosnia, Horvaatia ja Serbiaga ja Serbia piiriga, et meil oleksid tegevuskavad selles vallas paigal, paigas, et me saaksime kokkuleppele mõlema riigiga, kes siis äh, loodetavasti võimalikult kiiresti hakkavad austama meie ühiseid piire kahe tuhande viieteistkümnendal aastal toimunud Balkani tippkohtumine Viinis äh, andis võimaluse Montenegroga kokkuleppele jõudmiseks äh, ja see kokkulepe on endiselt jõus. Äh, väga oluline on, et meie naabrid on ka valmis tegema koostööd piiride küsimuses. lugupeetud daamid ja härrad, Bosnia-Hertsegoviina valitsus on valmis Euroopa Liidu poliitilist tegevust edasi kandma, väärtustest kinni pidama, nii palju, kui see on meie pädevuses. Bosnia-Hertsegoviina ja Euroopa Liit seisavad silmitsi äh, mõneti ühiste väljakutsetega, aga meie oleme huvitatud sellest, et äh, julgeolekut oleks rohkem, et äh, rahu ja kindlus äh, jääksid Euroopas jõusse ning loodetavasti on meil võimalik teha koostööd ka kriisihalduse küsimustes Euroopa Liiduga. oleme pöördunud kõrge esindaja poole ning pädevate ametivõimude poole julgeoleku valdkonnas äh, sooviga teha koostööd, osaleda kriisiohjemissioonides. oleme kohusetundlik partner, oleme valmis äh, enda ülesandeid täitma, oleme valmis julgeolekut kaitsma ning teame, mis on siin selle poliitika mäng, millised on panused sellise poliitikavaldkonna puhul. Bosnia äh, Hertsegoviina juhtides Euroopa Nõukogu tööd, tegi ettepaneku alustada poliitilist tegevust terrorismivastaseks ning välisvõitlejate vastaseks võitluseks. võtsime vastu ka eriprotokolli, olles kuues riik, kes selle eriprotokolli ratifitseeris. see eriprotokoll jõustub selle aasta esimesel juulil. Bosnia-Hertsegoviina on esimene meie piirkonna riik, mis on muutnud oma karistusõigustikku selleks, et me saaksime rakendada karistusõiguslikke sanktsioone välisvõitlejate suhtes. tegime seda selleks, et võidelda nende vastu, kes on seotud organiseeritud kuritegevusega või terrorismiga. eelmisel aastal ei olnud küll kedagi, kes meie riigi oleks välisvõitlejana riigist oleks välisvõitlejana lahkunud. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ei äh, olnud sugugi tuhandeid inimesi, kes tulid äh, Süüriast tagasi välisvõitlejatena äh, meie koduriiki, sugugi mitte, neid oli nelikümmend kuus. meil on menetlus paigas ning meie luureorganid teevad tema tööd ja ka selle küsimusega ja praegu ei ole mitte ühtegi Bosnia kodanikku, kes äh, lahkuks meie riigist selleks, et äh, välismaal välisvõitlejana tegutseda. me kavatseme oma terrorismivastase võitluse strateegiat ka ajakohastada selleks, et ähm, põhjalikult äh, mõista radikalismi ning fundamentalismi mis on probleemiks kogu maailmas praegusel hetkel. meie eesmärgiks on ka võidelda rahapesu ning terroristide rahastamise vastu. jätkame oma suutlikkuse arendamist ning töötame välja mehhanisme, mille abil oleks võimalik varaselt tuvastada ebaseaduslik äh, tegevus, mis on ühel või teisel moel terrorismiga seotud. valmistame ette varade haaramise äh, võimalusi, kui äh, tegemist on terroristliku tegevusega seotud juhtumitega. valmistame ette tegevuskava selles valdkonnas ning äh, loodetavasti meid äh, võetakse maha sellest äh, nimekirjast, kus me praegu oleme, tunnustusena kõigile meie pingustustele te võidelda terrorist, terroristide rahastamise vastu. tahame edendada julgeolekut meie piirkonnas, suurendada oma koostööd Euroopa Liiduga. ning lõpetuseks Bosnia ja Hertsegoviina on võtab arvesse Euroopa Liidu ähm, positiivset tähelepanu, me oleme selle üle rõõmsad. Euroopa Parlament on minu koduriiki toetanud, toetab praegugi, olen veendunud, et äh, see toe, sellele toetusele saame loota ka tulevikus. meil toimuvad ühised kohtumised, äh, räägime poliitilistest küsimustest ja ka teistest küsimustest, Washington on oma roll mängida ka näiteks kultuurivaldkonnas. meie kultuuriline rikkus on äh, suur, meie kultuuripärand on suur ning äh, selles kontekstis äh, on meil oma roll nii mitte ainult meie lähipiirkonnas, vaid kogu Euroopas. meil on äh, muuseum, kus Äh, äh, on näidatud üles solidaarsust kõikide kunstnike suhtes minu äh, koduriigis. ja viimane punkt, millest tahaksin rääkida, on valimisõigus. kõik meie Bosnia-Hertsegoviinas teame, kui oluline on meie valimisõiguse ajakohastamine meil on me teame, et äh, kohtuotsustest äh, selles valdkonnas äh, tuleb kinni pidada ja neid kohtuotsuseid on terve rida. meil on Strasbourgi kohtuotsused ja kui neid ei rakendata, siis ma eeldan, et ootaksid meid raskused. me ei tahaks kuidagi kohtuotsuste, kohtuotsuseid eirata, kohtuotsuseid rikkuda. ning äh, Švedi, Švedi Svintši otsus, kui seda ei rakendataks, siis äh, ole, rikuksime Euroopa Inimõiguste Kohtu otsust ning Euroopa Inimõiguste Konventsiooni ning äh, seetõttu on ka vaja meie valimisõigust muuta nii, et me inimõiguste aluspõhimõtetest kinni peaksime, nii nagu need on sätestatud Euroopa Inimõiguste konventsioonis. see on ülimuslik meie koduriigi seadusele ja meil ei ole mingeid ettekandeid, miks me ei pea ettekäändeid Strasbourgi kohtu otsuse eiramiseks. kavatseme rakendada ellu äh, vajalikud reformid, et inimõigused oleksid tagatud ning Strasbourgi kohtu otsus äh, ka praktikas ellu rakendaks, rakenduks. olen veendunud, et kõik Bosnia-Hertsegoviina inimesed on valmis pingutama veel poole enam selleks, et liikuda Euroopa Liidule veelgi lähemale ja mis meisse puutub, siis reformi peamine külg on Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuse ellurakendamine. see on kõige tähtsam ülesanne ja kui me tahame, et me oleksime Euroopa Liidu pere täieõiguslikud ri-, liikmed, kes võitlevad poliitilise pluralismi, rahu, mitmekesisuse eest, siis tuleb rakendada reformide tegevuskava ning reformide tegevuskava eeldab seda, et võetakse kõik vajalikud meetmed lõimimiseks, assotsieerimis- ning stabiliseerimiskokkulepe on üks tähtis osa sellest ning sellega kaasneb päris palju administratiivtööd. loomulikult Bosnia-Hertsegoviina ministrite nõukogu on pühendunud püstitatud eesmärkide saavutamisele, et me saaksime Euroopaga liituda, sest see on meie kõigi kodanike huvides. ja meie kodanikud soovivad kogu hingest, et meie riigile antakse ametlik kandidaatriigi staatus ning et sellega ei viivitataks, et ei oleks mingisuguseid reservatsioone ning meie omalt poolt loodame ka kogu hingest, et olete valmis meiega käsikäes tegema selle eesmärgi saavutamise nimel tööd. suur tänu teile, ütleb esimees. tere tulemast, ütlen teile veel kord. Bosnia-Hertsegoviina ministritena ja tegemist on ka endise Jugoslaavia riikide delegatsioonidega ning ka Aafrika Ülese Parlamendi esindajatega on täna siin tegemist. kõigepealt saab härra Preeda sõna. suur tänu, meil on väga hea meel teid siin näha meie komisjonis, härra peaminister, pärast aasta tagasi käisite viimati siin, suur tänu ka konsultatiivse kohtumise eest Sarajevas umbes kümme päeva tagasi minu äh, kolleeg Pitula, Pitula äh, sotsiaaldemokraatide hulgast oli samuti, mul on väga hea meel teid siin näha ja te äh, võite meid usaldada, me oleme valmis toetama teie reforme selleks, et Bosnia-Hertsegoviina lõimimisprotsess kiiresti edeneks. Te olete palju ära teinud, märkimisväärselt rohkem, kui me oleme näinud viimaste, eelnevate aastate jooksul. suur tänu teile selle eest ja te olete tõeline reformist, innustan teid reformide teel ka jätkama ja ma tahaksin teatavaid arusaamu siin kummutada. olen kuulnud, et reformide äh, tempo on aeglustumas, aga teie olete otsusekindel ning olen kindel, et reformid liiguvad kiiresti. ja mis puudutab Euroopa Komisjoni küsimustikku, siis ma tean, et teie, nii nagu ka meie, olete huvitatud sellest, et Bosnia-Hertsegoviina saab kandidaatriigi staatuse. poliitiline juht juhtimistasand on väga oluline selles küsimuses, kuidas ja seetõttu on ka kompromissivalmidus samuti väga tähtis. ma sain sõita ka Banja-Lukasse pärast Sarajevost käiku ning äh, kohtusin Igor Tšernadakiga, kes on äh, Äh, välisasjade minister ning kohtusin äh, Republika Sõrspa äh, parlamendi liikmetega ning auditi ja, ja, ja presidendiga ning selle, tema on üks osaline selles protsessis, ta ei saa olla öö, ainus partner, aga ta peab samuti ju öö, osalema selles protsessis ja see on üks osa ka sellest küsimustikust. mul on väga hea meel, et äh, siin on kohal Euro ka parlamendi kolleegid, sellepärast et äh, parlamentaarsete kolleegidega on meil olnud probleeme, me oleme paraku ei ole äh, see hästi läinud, pöörduksin härra Taditši poole ja kolleegide poole, et palun ärge laske takistusel meie teele tek-, tekkida, loodan, et härra Tadic oma arvamust on muutnud. me peaksime kohtuma korrapäraselt, kuulama ära seda, mida meie äh, Bosnia-Hertsegoviina kolleegid arvavad sellest protsessist, me ei hakka siin äh, muidugi äh, riigi eest otsuseid langetada, äh, langetama, me ei tahaks kohalikke ametivõime asendada. me ei saa läbirääkimisi pidada, aga me võime anda suurepärase võimaluse teile mõttevahetuseks ja suur tänu siis, härra Taditši, et te aitasite kaasa sellele probleemi sujuvale lahendamisele ja härra minister, milline oleks ideaalne äh, areng seoses selle küsimusega, mida te sooviksite, mil-, äh, mida oleks vaja selleks, et teie riigist saaks hea kandidaatriik? härra Pitsula, palun. Hvala, gospodine predsedajevõitši. suur tänu teile, esimees. mul on äärmiselt hea meel et äh, täna on Tõnis äh, Svititš äh, meie külaliseks ja mul on väga hea meel ka, et nende kahe kohtumise vahel oli meil tegelikult üks ainukene nädal aega. nii et kokkuvõttes viimasel ajal Sarajeva, Sarajevas, kui olime koos härra Predaga, saame nüüd jätkata siis meie dialoogi. ja mul on väga hea meel ka teie üle, härra esimees, sest te olete toonud välja väga head äh, Mm, edusammud äh, teie parlamendi töö kohta. see näitab ainult seda, et Bosnia-Hertsegoviina saab äh, välja tuua äh, omad eelised, hoolimata sellest, et tingimused on võib-olla raskemad. tihti on see nende huvides tegelikult nüüd kiirem tegutsemine, kes tahavad kiirendada Euroopa teed Te tahate nii sise- kui välistest probleemidest äh, saada äh, lahti, aga samas äh, olete te ka aru saanud äh, dünaamikast kaks tuhat viisteist ja kuusteist aastal äh,, kuidas tendentsid näitavad. kaks tuhat seitseteist alguses on äh, veidikene need protsessid äh, aeglustunud nii et ma tahaksin küsida teie käest äh, kahe asja kohta, mis on äh, oluline äh, reformide teel jätkamise osas. esiteks äh, siis fenomen, mis on seotud mitmete riikidega, mm, mis on Balti riikide ja Balkani riikide vahel ja äh, numbrid räägivad selget keelt. nimelt ajude äravool ja me räägime siin ühiskonna kõige tootlikumast osast, Äh, sellel on väga tõsised demograafilised, ühiskondlikud ja muud tagajärjed. üheksakümnendatest aastatest alates nimelt rohkem kui kakskümmend kolm miljonit äh, inimest on läinud ära äh, Lääne-Euroopa riikidesse, nendest riikidest, mida just mainisin. kas teil on mingisugust statistikat ka selle kohta, mis vastavat fenomeni valgustab Bosnia-Hertsegoviinas pärast sõjaaegsel ajal? ja kas teil on äkki mõtteid meetmete kohta, mida oleks võimalik kasutada selleks, et noorte lahkumist Bosnia-Hertsegoviinast pidurdada või peatada? ja veelgi enam, kes viib reforme läbi, kui inimesed lahkuvad, eriti kui lahkujateks on noored? järgmine küsimus, mis puudutab äh, dialoogi Bosnia-Hertsegoviinas äh, kõik arutelud peaksid kaasama ka äh, sotsiaalpartnereid niimoodi, et reformide koormus jagaks võrdselt. kas saate öelda meile midagi sotsiaalsest dialoogist, mida teie valitsus rakendab? ja lõpetuseks tahaksin ma veel avalikult tänada teid selle kutse eest ja toe eest. pärast kahte aastat on nüüd menetlus ühtse parlamentaarse komisjoni jaoks, mis puudutab äh, assotsieerumist ja stabiliseerumist äh, blokaadist vaba ja on võimalik lõpuks parlamentaarset järelevalvet ka rakendada. olge head, palun teil olla väga lühidalt äh, sõna võtta, äh, sellepärast et äh, aeg on napp, ütleb esimees, aga nüüd härra Raados, palun. suur tänu teile, esimees. tere tulemast teile, härra Sviditš, kes te olete ministrite nõukogu esimees Bosniast ja Hertsegoviinast. Teile, austatud kolleegid, tahaksin öelda aitäh. aitäh selle eest, et te olete aidanud läbi viia neid muudatusi, mis raportis kirjas on. samuti on eelarve konsolideerumine olnud teemaks ja finantsküsimused ning maksustamine. aga palju on vaja veel ära teha? Te ütlesite ise, et ainult viiskümmend kaheksa protsenti impordist katab eksport, mis tähendab seda, et eh, impordist sõltutakse Bosnia-Hertsegoviinas väga tugevalt ja tootmine on endiselt madalam, madalal tasemel probleem, mis vajab lahendamist. minu küsimus teile on järgmine. see on seotud teie küsimustikuga. küsimustikule vastamisel loomulikult on teil vaja selgelt valitsusstruktuuride koordineerimist nii riikide kui üksuste tasandil. koordineerimismehhanism, mille olete võtnud vastu ja mis on üsna keeruline, võiks öelda, et keerulisim äh, koordineerimismehhanism üldse riikide puhul, äh, mis on Euroopa Liiduga liitunud. nii et äh, küsimused on väga raske Neid on raske tõlgendada ja raske on leida vastuseid. kas te kasutate koordinatsioonimehhanismi, on minu küsimus ja kui jah, siis kuidas see toimib? see oli tegelikult Bosnia-Hertsegoviina ja Euroopa Liidu vaheliste positiivsete suhete jätkumise võtmeküsimus. loomulikult on huvitav küsimus ka, kuidas Bosnia-Hertsegoviina äh, sel moel edasi toimib nii et äh, tahaksin küsida koordinatsioonimehhanismi toimimise kohta ning selle kohta, kuidas seda ka liitumise teistes etappides kasutatakse. järgnevalt palun proua Fajon, ütleb esimees. suur tänu teile, juhataja. kõigepealt ma tahaksin öelda teile tere tulemast kõigile siia Euroopa Parlamenti. Te olete juba nimetanud mitmeid ambitsioonikaid sammu sammusid, mida on Euroopa Liidu teel võtnud ette Bosnia-Hertsegoviina. Äh, tahan öelda siin väga selgelt, et meil on siiralt äh, tugev toetus teie edusammudele. nii, nagu härra Preda ütles, suurepärane, et parlamendiliikmed omavahel tööd, koostööd teevad, see peaks kõik juhtuma niivõrd kiiresti kui võimalik. aga mulle tundub üldiselt, et Bosnia ametivõimude poolt on läbipaistvuse puudus praegu selles osas, mis puudutab parlamendi kaasamist, eh, sealhulgas loomulikult meedia ja akadeemikud ning nii edasi. Eh, nüüd olles rääkinud läbipaistvusest, eh, siis mõned ajad tagasi saatsid parlamendiliikmed institutsioonidele ja parlamendile kirja, kuidas päästa Bosnia-Hertsegoviina telekanal. Mm, sõnum meie poolt oli see, et eh, BRT kanali lõpp oleks eh, väga halb uudis, eh, siis oleks tegemist esimese riigiga, kellel ei ole rahvustelevisiooni ja ma tahaksin teada, kuidas te sellesse suhtute, me ei ole saanud veel mingisugust vastust. minu küsimus on, kas me saame oodata mingit vastust teie poolt? selge on, et vaja on analüüsida olukorda ja vaja mõelda selle peale, kuidas eh, telekanalit kui sellist aidata tervikuna. see oleks väga tähtis, eh, eriti just Euroopa Liidu reformide raamistikus. Eh, nii palju siis minu küsimusest, aga mis puudutab radikaliseerumise ja terrorismi vastast võitlust, siis te olete andnud meile infot, aga ma tahtsin küsida, et kuidas te teiste piirkonna riikidega koostööd teete, tegemist on ju tegelikult turvaküsimusega ja regioonis tervikuna on äh, teatud ohumärgid. minu küsimus on, et kui palju andmeid vahetatakse ja mida võime oodata Bosnia-Hertsegoviinalt, äh, kui räägime radikaliseerumise vastasest võitlusest? suur tänu ja nüüd äh, saab sõna härra minister. Hvala najljepša svim uvaženim zastupnicima koji su postavili pitanje. E, prije svega se želim zahvaliti na čest... suur tänu teile. ma tahaksin tänada teid ka tunnustavate sõnade eest, head kolleegid. meie jõupingutusi tunnustatakse ja ka meie riigi edusamme samamoodi oleme teel Euroopa integratsiooni äh, suunas ja me oleme tugevdanud regionaalset koostööd. eriti tõhus on see olnud viimastel äh, aastatel. võin täitsa uhkelt öelda seda, et oleme jõudnud samale teele tagasi, kus oleme juba olnud veidi aega ja loodetavasti viib see meid Euroopa Liitu. selle jaoks aga on meil vaja reforme, meil on vaja majanduskoostööd ja eriti just meie naaberriikidega head koostööd. nüüd vastaksin küsimustele nende esitamise järjekorras. härra Preeda. on ju ka meie hea sõber, ta rääkis küsimustikust ning küsis äh, meie menetluste ja dünaamika kohta vastavalt viimasele statistikale on Srpska Republika inimesed alustanud tööd vastata küsimustikule ning luua üks ühtne süsteem. kuigi peab ütlema, et neli kuud on selles protsessis juba kaduma läinud. sealt edasi vastavad nad küsimusele koos Bosnia ja Hertsegoviinaga. niimoodi näeb see menetlus ette tähtis on sealjuures, et mitte ei küsitaks rohkem küsimusi, vaid et alustatakse tööd sellega, et kontrollitakse nende vastuste kvaliteeti. nii et järgmise aasta alguses saame me positiivselt oma arvamust avaldada ja saame siis ka äh, liitumisstaatuse. veel kord tahaksin rõhutada seda, et me oleme teel Euroopasse, see on meie soov ja tahe ja meil ei ole alternatiive sellele Euroopa integratsiooni teele. kõiki reforme rakendatakse, ka neid, mis on rasked ja neid, mis on valulikud. ja sellepärast usun ma, et me oleme ära teeninud ka äh, selle staatuse. see blokaad, mis on juba aastaid äh, rakendatud, tuleb lõpuks äh, Äh, ära lõpetada. seda on rakendatud nüüd juba kaheksa või üheksa aastat ja nüüd, äh, nüüd Horvaatia välja arvatuna oleme olnud meie alati need, kes on kõige paremini rakendanud äh, kõiki tingimusi. meie tahame oma kohustusi täita ja Euroopa Liidu suunale lähemale liikuda see tähendab loomulikult, et me peame kinni pidama ka nendest äh, asjadest, mida oleme varem lubanud, äh, ilmselge on see. ja sellepärast on oluline ka see, et meil oleks parlamendikomisjoni jaoks mm, ka üks ja selge lähenemine, kes seda protsessi juhib. ma kuulsin ka, äh, mida ütles härra Tadic aasta tagasi oma sõnavõtus komisjoni otsus ja ka härra Pitsule ette pandu on meie jaoks aktsepteeritavad lahendused. ja tundub, et pärast kahte aastat jõuame me ikkagi päris pikalt sammudega nüüd edasi, et seda probleemi lahendada. mul oleks muidugi väga hea meel, kui härra Tadic siinkohal ka noogutaks ja siis ma saan aru, et ta sai minust aru nüüd härra Pitsula küsimuste juurde ajude äravool, just eriti noorte äravool, on väga suur äh, ja tõsine probleem Bosnia-Hertsegoviinas ja mitte ainult tegelikult, väga palju on neid noori, kes ka Euroopa Liidu tööstusriikidest äh, ära kolivad. Äh, selge on, et noored kolivad Balkanilt ära ja see on aina suurem probleem. kõikide meie investeeringute ja arenguprogrammide puhul peame me silmas seda faktorit, me tahame Euroopa Liitu tugevdada, tahame samas aga uusi töökohti luua ja just selliseid töökohti, mis oleks noorte inimeste jaoks atraktiivsed. selleks, et lahendada seda probleemi, peame me rakendama kahte projekti. esiteks on vaja ka äh, edaspidiselt äh, uusi töökohti luua. viimase kahekümne kuu jooksul oleme me reaalmajandusse loonud kümme tuhat töökohta ja eriti on need ju mõeldud just noorte inimeste jaoks. meil on vaja ka haridussüsteemi reformi Bosnia-Hertsegoviinas, loodetavasti saab sellega teha algust õige pea. niimoodi, et inimeste, just noorte inimeste teadmised vastavad ka tööturu vajadustele. mis puudutab sotsiaalpartnereid, siis see on kindlasti tähtis äh, toimiva demokraatia jaoks ja oleme sellest väga hästi aru saanud. valitsuse suunised äh, on antud selleks, et õiguslikke probleeme lahendada ja kindlasti on oluline see sellepärast, et töövõtjaid kaitsta töövõtjate õigusi üldisemalt, aga õigust üldse tööle ja väärikatele töötingimustele. ja siin on veel üks aspekt, äh, mille osas me oleme siin kõik päri. nimelt on ametiühingud, äh, kes töövõtjaid esindavad. ja need ametiühingud peavad olema piisavalt sõltumatud, sõltumatud nii poliitiliselt kui ka rahaliselt. sest ainult sellisel moel on nad võimalik, võimelised ka esindama minu enda koduriigi töövõtjaid. siis edasi härra Raduši küsimus. nii nagu öeldud, koordineerimiskomisjon on Bosnia-Hertsegoviina kõikide ametite ja tasandite juures esindatud kolmkümmend kolm töörühma on meil loodud saja viiekümne liikmega kokku. Nad tulevad väga erinevatest eh, administratsiooni tasanditest. tegemist on eh, nii täisliikmete kui asendusliikmetega, kes esindavad erinevaid eh, ametitasandeid. ka kantonid on esindatud nii et te näete, et tegemist on äh, täieliku koordineerimistööga selleks, et vastata Euroopa Liidu küsimustikule. ja meie pakume siin äh, ka reaalset ülevaadet, milline on olukord meie maal. siis proua Fajoni küsimuse vastates, teie rääkisite sellest, milline on meie avalik-õigusliku äh, telekanali saatus. meie valitsuse poolelt oleme veendunud selles, et äh, meie äh, avalik äh, informatsiooniallikas, meie telekanal, mis on avalik-õiguslik, peab olema sõltumatu. siin nõukogus oleme me mitmeid kordi rääkinud finantsabist, mida selle kanalile vaja on, kuna tegemist on ka infoallikaga, mis rahvusvahelisel areenil äh, ulatub. nüüd loodetavasti on olemas äh, selline seadusandlik ettepanek, mis äh, lahendab ka selle televisiooni looja ja tegijate meeskonna tuleviku küsimuse. loodetavasti on võimalik see kõik valada ka seaduse vormi. mis puudutab koostööd teiste riikidega, äärmuslaste ja terrorismivastane võitlus, selles osas on meil Euroopa Liidu kokkulepe. mõnda aega oli see küll blokeeritud, aga nüüd see probleem lahenes. töötame koos politseiüksustega ja ka erinevate riikide luureteenistustega. nii Europolist, piirkonna riikidest kui ka tegelikult ka teistest riikidest, nii Euroopa Liidu kui Ameerika Ühendriikidega. kuna terror on üleilmne oht, siis eh, mitte keegi ei ole selle eest kaitstud ja selle vastu tuleb ka ühtselt võidelda. me tahame ennetustööd teha ja sellele just olemegi keskendumas, tahame hoida sellist äh, ennetustöö tasandit, nagu praeguseni on olnud. me ei taha, et välisvõitlejad meie riigist lahkuksid. ja siin käesoleval aastal ei olnud mitte ühtegi juhtumit, ei eh, terrorirünnakuid, eh, etnilise suunitlusega rünnakuid eh, või mingisuguseid muid vihategusid. oluline on see, et me kõik usukogukonnad seoksime selle tegevusega, kes siis vastavalt äärmusluse ja radikaliseerumise vastu võitlevad. õnneks äh, viimase pooleteise aasta jooksul. ei ole midagi juhtunud. me oleme suutnud ennast terroritegude vastu kaitsta ja loodetavasti on ka edaspidi see nii. oluline on loomulikult ka lepitusprotsess selle juures. suur aitäh teile tähelepanu eest. ja ma tahaksin veel kord kinnitada, et meie suur tahe on integreeruda Euroopa Liiduga äh, nii õigusriigi põhimõtete järgimisel, regionaalsel koostööl koos naabritega ning ka äh, teiste põhimõtete järgimisel. oluline on vastastikune teineteise mõistmine ning ka lepitus meie piirkonnas. suur aitäh, et kutsusite ja ma loodan, et ka tulevikus saame olla head partnerid, nii nagu siiamaani. suur tänu, et olete siin Bruselas suur tänu, soovin teile väga ilusaid päevi Brüsselis! Bueno, continuamos, por favor. Silencio. niisiis, jätkame mu daamid ja härrad, natukene palun vaiksemalt. Bueno, pasamos al siguiente punto, que es la relaciones políticas. Läheme edasi järgmise punkti juurde, mis on siis Euroopa Liidu poliitilised suhted ASEAN-i riikidega. ja vaatame siis Euro-, äh, omaalgatuslik raport Euroopa Liidu poliitiliste suhete kohta äh, ASEANist ähm, oli sada kuuskümmend kaks muudatusettepanekut, viisteist kompromissettepanekut, mis esitati ja annan sõna kohe raportöörile, härra Bütikoferile. aitäh, esimees. Te juba mainisite, et meil õnnestus kokku leppida viieteistkümnes kompromissettepanekus. ma tahan tänada kõiki variraportööre selle eest, mis minu arvates on väga konstruktiivne koostöövaimus tehtud töö. tahaksin väljendada ka omapoolset äh, tänu Euroopa Liidu välisteenistusele, mis samuti meie tööd toetas. kaks märkust vaid. üks puudutab siis kompromissettepanekut number kuus, paragrahvis kuus. ekslikult ja ma kahjuks pean ütlema nii, aga see oli minu süü on keel jäänud kõrvale. muudatusettepaneku projektis, et me leppisime, milles me leppisime kokku variraportööride koosolekul. nii et mina informeerin täna kõiki sellest, et ma kavatsen viia äh, suulise muudatusettepaneku sisse homme, et selle asja korda saaks. ja see üks lause mille ma väk-, äh, mille ma pakun välja lisada suulise ettepanekuga, kompromissettepaneku ettepaneku kuue järgi, see on selline. E in... rõhutab Euroopa Liidu huvi edendada äh, koostööd selle piirkonnaga kõikide ASEAN-i poolt juhitud protsessides. oleks väga kahju, kui me seda kavatsust ei väljendaks et see on äh, aktiivne osa ASEAN-i poolt juhitud protsessides ja kindlasti mingit vaidlust meil selle üle ei olnud. ma väga vabandan selle probleemi tekkimise pärast. teine märkus, mida ma tahaksin välja öelda, puudutab paragrahvi kümmet ähm, raporti projektis, mis pakub välja selle, et me tähistame tänava aastast ASEAN-i Euroopa Liidu tähe, tähtaega Äh, või aastapäeva ASEAN-i ja Euroopa Liidu liidrite vahetusprogrammiga, äh, mis tähistab ASEAN-i eesistumist aastal kaks tuhat kaheksateist. välisteenistuse peasekretär informeeris mind, et välisteenistus on valmis toetama seda partnerlusinstrumendiga, kui Välisasjade Komisjon selle ettepaneku äh, vastu võtab, nii et seegi on väga soodus areng, aitäh, esimees! suur tänu, härra Tänak. Well, floor, very... ma ei palunud sõna, aga hea meelega muidugi räägin lühidalt. see on väga hea raport, oli hea meel äh, olla variraportöör. paljud inimesed püüavad ASEAN-i võrrelda Euroopa Liiduga see võib-olla on natukene ennatlik, ASEAN on palju mitmekesisem riikide kollektsioon nii selles suhtes, mis puudutab nende valitsemist, kultuuri, omavahelisi suhteid. me loomulikult loodame, et tulevikus saab sellest üks kaubandusplokk, kellega Euroopa Liidul oleks võimalik äh, kaubandussuhteid arendada. aga praegusel hetkel ei ole see isegi mitte tolliliit, võib-olla kunagi saab sellest, sellest hoolimata paljud soovitused on täiesti asjalikud, nad julgustavad ASEAN-i riike tegema rohkem koostööd, integreeruma rohkem, nii äh, kaubanduslikult äh,, majanduslikult, aga ka poliitiliselt. ja nii ma arvan, et teatud sellise soovunelmana ma väga-väga toetan seda raporti ja härra Pütikohveri tööd siin on nüüd üks erand, ähm, konservatiivid töötavad, äh, toetavad kõiki kompromissi ettepanekuid, välja arvatud üks erand. suur tänu, härra Schulz. Ja, ich möchte mich auch bedanken beim Berichterstatter für den äh, Berichtsent- ma tahaksin samuti väga tänada raportööri selle projekti eest ja koostöö eest ning kompromissettepanekute väljatöötamise eest. Äh, muudatusettepanekud on tehtud ja need kindlasti rikenda- äh, äh,, rikastavad seda äh, raportit. minu enda fraktsiooni perspektiivist oleksin ma tegelikult tahtnud seda, et äh, veel julgemalt oleks nõutud neid osi muudatusettepanekutest, mis toetavad julgeid kodanikke, kes nõuavad demokraatiat, need, kes tahaksid suuremat dialoogi, nagu meie oleme ette pannud. aga üleüldiselt võib öelda, et homme hääletusel on meil väga öö, soliidne alus, mis puudutab poliitilisi ja majanduslikke suhteid ning ka ühiskondlikke suhteid aseneriikidega. suur tänu! ja Loksmiller. proua Loksmiller. Also I think it's a good report, particularly a lot of amendments on compromise nine on human rights and public diplomacy have been integrated. Uh,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 välisteenistusest saaks ehk vastata sellele küsimusele, millal me võime näha järgmist poliitilist dialoogi. härra Borsini, suur aitäh, suure hea meelega vastan sellele küsimusele. oleme püüdnud mitu korda, muuhulgas ka möödunud aastal, äh, sel ajal, kui Laos juhtus, juhtis ASEAN-i, organiseerida teine inimõiguste alast äh, kokkusaamist, kahjuks osutus see võimatuks, põhjuseid oli palju. niisiis palusime ASEAN-i äh, praegusel eesistujal Filipiinidel sellega tegeleda, me töötame praegu õnneks väga konkreetselt selleks, et me korraldame teise EL-i äh, ASEAN-i poliitilise dialoogi inimõiguste kohta, see peaks toimuma novembris töötame praegu kuupäevade, päevakorra, kava, programmi kallal. loodetavasti õnnestub meil ületada kõiki võimalikke raskusi, mis meil on, aga oleme alati teinud meie ASEAN-i sõpradele te selgeks teinud, et meie arvates see poliitiline dialoog, mille me korraldasime aastast kaks tuhat, kaks tuhat viisteist Brüsselis, ei peaks jääma ühekordseks algatuseks peaksime tegema selle väga regulaarseks osaks meie suhetest. nii et me töötame väga konkreetsel moel teise kokkusaamise organiseerimise nimel ja ma loodan, et seda, sellele saame üsna peatselt ka kinnituse anda. härra Borsini, ähm, aitäh! selle punktiga oleme lõpetanud täiskogul hääletame eh, septembris, eh, homme komisjonis. kas te soovisite sõna? jah, ei? kas te tahtsite sõna eh, selle punkti üle? Yeah, um, um for... vabandan, et ma niimoodi võtan sõna. võtan sõna härra David Martini nimel selle punkti suhtes, sest tema kahjuks ei saa siin täna olla ja mida härra Martin tahaks öelda, on siis see, et ta tänab raportööri hoolika töö eest selle raporti kohta suhtes. tal on hea meel, et see katab Euroopa Liidu praeguste suhete põhilisi aspekte selle regiooniga, arvestab ka tulevikku on vaja, et EL-i ja ASEAN-i suhted jätkuksid ja süveneksid. ASEAN loomulikult ei ole mitte ainus, ainult üks Euroopa Liidu kõige olulisemaid kaubanduspartnereid, aga tema strateegiline tähtsus samuti kasvab muutuvas globaalses korralduses, eh, maailmakorralduses. me tahame, et ASEANil ole, saaks tõsine tegija Aasias tal peab olema põhiline äh, roll Lõuna-Hiina meres ja mängida olulist rolli koos Euroopa Liiduga keskkonna, jätkusuutliku arengu, inimõiguste ja mittekonventsionaalse julgeoleku vallas. Euroopa Liidul on palju pakkuda ASEANile ka regionaalse integratsiooni mõttes. Euroopa Liit on edukalt soodustanud öö, ähm, koostööd tema liikmesmaade seas aastakümnete jooksul institutsioonide ülesehitamise kui konvergentsi suhtes me saame jagada oma parimaid praktikaid ASEAN-i riikidega, partneritega ja arendada nende mudeleid. meie fraktsioon on teinud mitmeid muudatusettepanekuid, mis on arvesse võetud ka kompromissettepanekutes. täname äh, kaasvariraportööre äh, et nad töötasid selle nimel, et jõudsime ühisele seisukohale. üks seisukoht, mille pärast David mures on, on, et see raport peaks jätma kommentaarid Euroopa Liidu poliitilistesse äh, suhetesse ASEANiga, kuna praegu käivad äh, läbirääkimised ähm, Euroopa Liidu ja ASEANi kaubanduskokkulepete ähm, suhtes. ta tahab rõhutada ka seda, et see raport peaks keskenduma Euroopa Liidu asernisuhetele ja mitte Euroopa Liidu siseasjadele ja meie hääletusnimekiri seda ka kajastab. tänu ka te-, Davidilt kõigile kolleegidele, kes on selle raportiga tegelenud, SND, äh, sotsiaal, äh, sotsialistid ja sotsiaaldemokraadid äh, homme hääletavad selle poolt. suur tänu! teine kuulamine Euroopa Liidu äh, poliitiliste suhete kohta Indiaga, see on meie raport, seda vaatame plenaaril. oi, vabandust, taaskord. tahtsin vastata ühe lausega kolleegi märkustele, mis puudutab suhteid, poliitilised ja kaubandussuhted Euroopa Liidu ja ASEAN-i vahel. olen väga põhjalikult rääkinud int-, Äh, komisjoni juhiga olen ma põhjalikult rääkinud ja see sõnastus, mis siin raportis on, INTA selle vastu ei ole, aitäh. Bueno, pues doy por concluido, ya no voy a dar la palabra a nadie más. aitäh, ma oletan, et nüüd oleme me lõpetanud selle raportiga, no hea küll. aitäh. niisiis, plenaar septembris vahetult enne Euroopa Liidu ja India tippkohtumist New Delhis aasta lõpul. sada üheksakümmend neli muudatusettepanekut, kuusteist kompromissettepanekut raportöörilt ja annan sõna härra Predale. Euh, merci infiniment, president. Euh, je tiens tout d'abord à saluer kõigepealt sooviksin äh, tervitada läbirääkimisi, mis on meil olnud teiste fraktsioonidega selle raporti teemal ja selle suhete teemal Indiaga kõige suurem osa meie delegatsioonist soovib suhteid tugevdada kahe demokraatliku riigi, demokraatliku piirkonna vahel ja ma arvan, et see on oluline sõnum, mida edastada ka sügisesel tippkohtumisel raportist näidatakse ka üles soovi äh, koostööd teha tihendamisele ja on ka konkreetseid ettepanekuid, kuidas seda kõige paremal moel teha. raportis rõhutatakse, et me peame välja arendama äh, selge strateegia India suunal ja äh, tegemist on globaalse strateegilise tähtsusega riigiga ja me oleme juhtinud tähelepanu ka sellele, et kahe tuhande kahekümnenda aasta tegevuskava, mis võeti vastu eelmisel tippkohtumisel, vajab kiiret ja tõhusat en-, ellurakendamisest, rakendamist, vaba ka-, ka-, vahendus ja nii edasi võib kasu tuua majanduslikku ning sotsiaalset kasu mõlemale osapoolele. raportöör ning kompromissettepanekud äh, toonitavad, et Euroopa Liidu ning Itaan-, India koostööl on suur koostööpotentsiaal ka välispoliitika valdkonnas, sest väljakutsed on ühesugused julgeoleku valdkonnas, terrorism, radikalism, ebaseaduslik ränne, dialoog, mis on süvendatud partnerite vahel ning suurem koostöö ka konflikti valdkonnas ka rahvusvahelisel tasandil oleks see igati kasulik. ja samuti suurendatud koostöö ÜRO-s oleks kasulik iga kord, kui vähegi võimalik, äh, peaksid mõlemad pooled äh, võitlema rahvusvahelise õiguse eest ning tegema seda kahe demokraatliku piirkonna vahelises partnerluses ka rahvuslikul tasandil välispoliitikas on mõningaid osalisi huvivaldkondi, mis on algtekstis olemas ja ka kolleegid on oma muudatusettepanekus seda teemat käsitlenud. see annab suunad tihedaks koostööks Indiaga, näiteks merejulgeoleku valdkond, mereröövlite äh, vastu võitlemine äh,, Äh, India ookeanis, ka selles vallas võiks teha koostööd. keskkonnavaldkond, säästlik energia on samuti olulised partnerlusvaldkonnad, kus äh, oleks kasu äh, sellest mitte ainult keskkonnale, vaid aitaks ka rahvusvahelisele koostööle hoogu sisse puhuda ja kolleegid on juhtinud tähelepanu ka Äh, inimeste vahetusele India ja Euroopa Liidu vahel, üliõpilaste vahetusele ja ametiesindajate vahel, vahetusele, koostööle, äh, kultuuri ning teadusisikute äh, vahel, see on samuti meie tähelepanu vääriv ning veel üks valdkond, mis väärib meie tähelepanu, on inimõigused, iseäranis naiste õigus, usuvabadus ja me tahaksime üheskoos leida äh, Äh, parimad võimalused põhiõiguste kaitseks. Need on mõningad sõnumid, milles me oleme variraportööridega kokku leppinud, suur tänu kõikidele variraportööridele tehtud koostöö eest. soovime ka, et selle raporti sõnum oleks tugev ning et äh, see jõuaks teiste institutsioonideni ning seetõttu me ei taha, et me äh, lahjendaksime raportit üksikasjadesse laskudes, keskendugem kõige tähtsamale, äh, nimelt sellele, et me tahame oma suhteid äh, tugevdada äh, ja eriti mõningates valdkondades me peaksime esitama omapoolseid soovitusi selle kohta, kuidas koostööd nendes valdkondades tugevdada. aitäh! härra Ail. kell, vabandab kõneleja. aitäh, esimees aitäh ka raportöörile. väga hea raport. ja milline konstruktiivne koostöö. ma arvan, et seda hindavad kõik vareraportöörid. on tagumine aeg ja hea võimalus meie jaoks keskenduda Euroopa Liidu endi ja suhetele ja tuua välja valdkondi, kus on võimalik edasi liikuda ja see raport seda ka teeb see on väga tähtis, sest paljud poliitilised äh, muutused, äh, mis praegu toimuvad, eriti mis puudutavad USA-d ja nendega vahel, nendevahelised suhted ja see, et USA-l ja Indial on paljud ühised strateegilised huvid, milles on võimalik äh, luua strateegilist koostööd, Kristjan on palju need juba välja tuua, toonud. ma lisaksin siin, et on tõeliselt oluline, et me töötame koos kliimamuutustega võideldes, tagame, et meie globaalne kinnipidamine Pariisi kokkuleppest jääb pidama. India on meie oluline liitlane. rahu ja stabiilsuse säilitamine India ookeanis. Nad võivad olla meie liitlaseks ka Lõuna-Hiina meres, kus on põhilised kaubamarsruudid Euroopa Liidu kaubanduseks ei ole võib-olla vaadanud nii põhjalikult, kui oleksime pidanud terrorismi ja radikaliseerumisega võitlemist. on paljud ühised huvid ka küberjulgeoleku tugevdamisel. ma tean, et lisaks meie agendale siin Euroopa Parlamendis ja Euroopa Liidus on ju töökohad ja kasv, kuid see diskussioon ja dialoog Indiaga, kaubandusidemete tugevdamine võib aidata meil seda saavutada kui me kaubandusest räägime, siis on üliväga kahju sellest, et mingisugust suurt edasiliikumist FTA suhtes ei ole saavutatud. ma tean, et see ei ole asi, millele oleks me keskendunud. on möödunud kümme aastat ja ma arvan, et me võime teatada, et on tõesti aeg taaselustada äh, selle, see töö, mille on teinud kaubandus äh, peadirektoraadi kolleegid FTA peaks kahekordistama Euroopa Liidu eksporti Indiasse, aga see võimaldaks ka äh, saata olulist poliitilist signaali, et Euroopa Liidu äh, tugevus äh, ja positsioon Brexiti järgine on see, mis ta olema saab. ma olen julgustanud peaminister Mõri hiljutise visiidi ajal rääkinud FTA kokkuleppest ja see on võib-olla võimalus meile siin parlamendis ja ka komisjonis, äh, komisjonile äh, seda tööd jätkata. me rääk-, räägiti juba, et toimub oktoobris eelist tippkohtumine on oluline säilitada poliitilist hoogu, seetõttu on oluline, et raport läheneb asjale konstruktiivselt. variraportöörina tervitan seda. me oleme öö, äh, kompromissi toonud terve hulga olulisi muudatusettepanekuid, mis puudutab CSR-i, FTA, mis keskendub äh, vaesusele, mõju äh, kliimamuutusele. ma arvan, et äh, raport on saanud oma balanss äh,, tasakaalu paika. esimees teist korda katkestab kõnelejat meil on hea ja tasakaalustatud raport selles mõttes, et me töötame järgmise tippkohtumise suunas suur aitäh! järgmisena energia öö, äh, uuring, nii et öö, äh, me peame hoolikalt aega jälgima. ja härra Tänak, tulen tagasi tuhande üheksasaja üheksakümne üheksanda aasta juurde, kui ma asutasin siin parlamendis India sõprade rühmituse äh, Neil Nege oli üks liikmeid ja temast sai üks äh, Euroopa Parlamendi India delegatsiooni liik, äh, liikmeid. India on jätkuvalt Euro äh, maailma üks suurimaid demokraatiaid, tulevikus kasvab tema äh, elanike arv suuremaks kui Hiinas, tal on ajaloolised suhted Prantsusmaa, Portugali äh, ja Suurbritanniaga, meil on väga palju ühiseid huvisid kliimamuutustega võitlemiseks äh,, džihaadi terrorismiga võitlemises ning säilitades globaalse äh, kaubavahetusega. India on üks BRICS-i riikidest ja tal on tugev, stabiilne majandus ja me peame kuidagi liikuma edasi vabakaubanduslepinguga äh, Euroopa Liiduga tõenäoliselt peale seda, kui minu riik on Euroopa Liidust siis lahkunud. India diaspora on väga suur paljudes liikmesmaades, eriti Ühendkuningriikides, kuigi nagu öeldud, äh, Brexit muudab seda kõike. aga üks punkt, millest inimesed aru ei saa, on see, et kaks peaministrit Euroopa Liidus, kahekümne seitsmes, kes on India päritolu peaminister Castora Portugalis, tema vanaisa on sealt ja kaks nädalat tagasi Tishoko Havalen on Leo Faradka, on poolanist indialane, esimest korda Äh, ajaloos on meil India äh, juurtega peaministrid. härra Puhner, suur tänu, aitäh, härra raportöör, teie raporti eest. mul on mõned kommentaarid, kõigepealt kompromiss number seitse. Te mainisite lühidalt WTO-d aga te ei aktsepteerinud meie muudatusettepanekut number sada, kui me rääkisime äh, nisu ja riisi varudest, see on elanikkonna jaoks väga oluline, kui monsu- äh,, mussoon ei tule õigel ajal. see on väga oluline asi minu jaoks ja te teate, et Ähm, WTO arutelud sellel teemal praegu käivad. ma arvan, et me peaksime tugevdama siin India positsiooni. inimõiguste mõttes on see väga tähtis. teine asi. mul oleks hea meel, kui siseprobleemide kohta kasutataks jõulisemat sõnastust, eriti mis puudutab ekstremiste Äh, kes toetavad kastisüsteemi, õiguste positsioneerimist ja muud. üks punkt, mis minu jaoks siin puudub, on äh, geneeriliste ravimite kohta, mida siin raportis ei ole. Äh, see on muidu hea raport, aga need asjad, Äh, võiksid siin kuidagi esindatud olla. ja kokkuvõttes annan sõna Veronikale äh, välisesin- äh,, välisteenistusest. aitäh, tahaksin tänada, tänades äh, raportöör Predat ja variraportööre väga väärtusliku raporti eest, mille eest me oleme väga tänulikud. on julgustandev, et raporti sisu liigub selles samas suunas, äh, mille peale mõeldab Aasia Vaiksemere äh, üksus välisteenistuses. milline võiks olla potentsiaal Euroopa Liidu ja India suhetes? tahame strateegiliselt üle vaadata neid suhteid lähiaastatel. loomulikult ootame sügist tippkohtumist mille, äh, mis toetub kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tippkohtumisele ja Agenda kaks tuhat kakskümnele, mis me seal paika panime, panime. loomulikult on meil olemas tegevusplaan aastaks kaks tuhat kakskümmend. mainiksin mõningaid dialoog, mida me praegu läbi viime, on merendusjulgeolek, küberjulgeolek, äh, terrorismivastane võitlus ja palju muid väljakutseid, mis on raportis selgelt välja toodud. kliimamuutused on loomulikult äh, tähelepanu valdkond, eriti meie jaoks, kuna me leiame, et USA seisukohaga seoses on väga palju ebamäärasust. meil on vaja häid partnereid kogu maailmas, eriti suures demokraatias, suurte demokraatiate puhul, nagu India seda on välispoliitikas, oleme täiesti nõus, et meil on ühised väljakutsed, oleme maininud neid päris mitmeid ja on paljusid teisi, nende kallal saab samuti tööd teha. inimestevahelised kontaktid, loomulikult jätkame tihedat koostööd Erasmus plussiga ja see on meile rõõmustav, et Erasmuse numbrid on kasvanud märkimisväärselt viimase aastate jooksul pingutuste pool, äh, tõttu, mida on teinud Euroopa Liidud. ma loodan, et teadus ja meditsiin on samuti valdkonnad, kus me saame edasi liikuda. loodetavasti inimõiguste alane dialoog saab samuti edasi liikuda Indiaga enne tippkohtumist, mis, nagu öeldud, toimub sügisel. ja ma usun, et see raport jätkuvalt on panuseks meie äh, tööle, väga hindame teie sisendit, aitäh! suur tänu äh,, proua Köri äh,. hääletus on homme ja plenaarile läheb septembris. Bueno, vamos a pasar al segundo sellega jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on siis äh, energiauuringu tutvustamine, tegemist on kinnise koosolekuga. nii et paluksin kõigil, kes ei ole liikmed,